püüame äh, alustada suhteliselt täpselt. alustame siis nüüd kohe oma istungit. nagu te näete, päevakorrast on täna esimeseks päevakorrapunktiks resolutsiooni eelnõu Türgi kahe tuhande üheksanda aasta eduaruande kohta. ning kohe annan sõna proua Oomen Reutenile, kes on meie raportööriks ning kes tutvustab meile oma raporti peamisi punkte. praegusel hetkel on see raport olemas ainult inglisekeelses variandis. Äh, tahaksin lisada, et täna pärastlõunal tuleme me eduaruande juurde tagasi. meil on kohal härra Paagis Türgi pealäbirääkija ja Euroopa asjade minister, aga nüüd on sõna proua Oomen Ruitenil. austatud kolleegid, keegi ei ole siin nüüd esimeses värskusastmes, aga igal juhul äh, jätkame. legislatuur. Laat ik daarom zeggen dat het, dat vind ik, voor ons ja seetõttu nüüd käsitlemegi Türgi eduarannet. sellega meil tuleb tegemist oma mandaadi ajal veel päris palju. meil tuleb äh, Türgi edusamme väga targalt ja objektiivselt ning ka tasakaalukalt hinnata. austatud esimees ma olen suure huviga lugenud äh, kommentaare, mis äh, teksti kohta on esitatud, aga ma loodan, et rohkem muudatusettepanekuid ei tule, sellepärast et tekst on juba praegu väga tasakaalus. me ei räägi ainult äh, Euroopa Komisjoni teatisest Türgi edusammude kohta, vaid me räägime kõikidest kohtumistest, mis on korraldatud äh, Brüsselis koos kõikide osapooltega. ma tahaksin siin oma tekstis äh, rääkinud kõikide osapoolte nimel. me oleme nüüd äh, teatud eelküsimused püstitanud sel aastal ja esimeseks küsimuseks on see suur arutelu, mida Türgis on peetud äh, seoses äh, kurdi küsimusega. edasi. minu arvates äh, on hea täheldada, et kõik osapooled on Türgis osalenud aruteludes väga konstruktiivselt. loomulikult kõik tuleb ka üle kanda ametlikesse dokumentidesse lõppkokkuvõttes. ja mis puudutab seadusandlust, siis äh, kõigil peab olema võimalus kasutada ära neid võimalusi, mida neile pakutakse. järgmisena poliitilised kriteeriumid viimastel aastatel ei ole poliitiliste kriteeriumitega edasi jõutud, seadusandlust on küll loodud, aga siiski veel nõudmisi ei täideta. näiteks naiste õigused. juriidilisest vaatenurgast on see küsimus hästi lahendatud, aga näiteks mis puudutab perevägivalda ja sundabielusid, siis seda probleemi ei ole lahendatud, aga seda on vaja teha väga oluline on rakendada seadusi õigesti, sama puudutab ka piinamist, korruptsiooni ja muid kuritegevuse liike. austatud esimees, minu arvates on põhjust uuendada ka justiitssüsteemi valitsus on esitanud meile oma strateegia ehk äh, Türgi strateegia ja ma tõesti väga loodan, et äh, valitsus ja opositsioon jõuavad konkreetsetele tulemustele. härra esimees, äh, ma tahaksin nüüd viidata ka mõningatele spetsiifilistele punktidele mis puudutab nüüd äh, religioossete vähemuste õigusi, siis äh, minu arvates ja minu fraktsiooni arvates on need lõigud, mis seda teemat puudutavad, väga olulised. on hea ja oluline, et äh, Türgi näitab üles head tahet, ükskõik, kas me räägime teatud seminarist või ähm, teatud kogukondadest igal juhul on tegemist äh, religioosse vähemuse osas olulise teemaga ja ma ei räägi ainult siin maksuküsimustest. ja kui nüüd rääkida ka vabadustest üldisemalt, siis äh, siin tulevad mängu äh, mitmesugused küsimused, nagu ka juurdepääs äh, internetile, mitmesugused äh, argmaised ettevõtted ähm, domineerivad Türgis. ja üldisemalt õigustest veel rääkides tuleb palju reformida, näiteks äh, kui me räägime streikimisõigusest äh, ja muudest õigustest, siis äh, need tuleb tõesti täielikult rakendada, mitmesuguseid ILO nõudmisi ei ole võetud üle Türgi seadusandlusesse ja Ankara protokollist nüüd. seda tuleb rakendada sellepärast, et äh, läbirääkimised muidu takerduvad Küprose küsimuse taga. ja väga oluline lõige on ka Armeeniale lähenemine, see on ajalooline võimalus, mida tuleb ära kasutada. Nabucco kokkulepe allkirjastati see on meie jaoks oluline, kindlasti tuleb tagasi pöörduda ka tagasivõtulepingu osas läbirääkimise juurde. ühiskond polariseerub, nii ka poliitika ja ma usun, et niimoodi reformide osas ei jõuta üksmeelele, see on ääretult kahetsusväärne. riigis ei saa niimoodi uuendamisprotsess ja reformimisprotsess aset leida. Need mõlemad protsessid on vajalikud mitte selleks, et teha Euroopa Liidule teene, vaid et teha oma kodanikele teene. härra esimees, palun teiepoolset tähelepanu, ootan kolleegide poolseid arvamusi. ma loodan ja usun, et me saame raporti käesoleval kujul esitada, aga see kõik sõltub loomulikult sellest, kui palju muudatusettepanekuid esitatakse, kui neid on liiga palju, siis selgus tingimata kaasa ei too. suur tänu, kolleeg Omen Reuten, selle sissejuhatuse eest, mis oli äh, täpne, sisukas ja tabav, aga piisavalt põhjalik. ja nüüd algab meil arutelu algusest äh, peale tuleb mul paika panna ajalised piiringud, härra Howitt, palun uh,. Well, uh... ma tahaksin Riiat õnnitleda, minu arvates on tegemist tasakaalustatud raportiga ja väga äh, hea algus ja meie sotsiaaldemokraatide poolt teeme kõik, et koostööd teha raportööriga äh, möödunud nädalal, kui räägiti laienemisstrateegiast, siis sai selgeks, et meil on võimalik saavutada üksmeel siin Euroopa Parlamendis, härra Brock ja mõned teised väljendasid muret Kopenhaageni kriteeriumite üle, mis on siin raportis väga olulisel kohal ja ma olen äh, äh, nõus proua Omen Reuteniga selles osas, äh, kui ta ütles, et on vaja saavutada ühtsus, ühtsuse peavad saavutama kõik poliitilised e-, parteid Türgis, samuti me kritiseerime Türgi mõni, mõningaid viimase aja samme, samuti äh, rõhutame energia peatüki avamise vajadust. komisjoni eduaruandes ei kiideta just heaks seda, mis Türgis on viimase aasta jooksul juhtunud ja võib-olla meie raport oleks võinud ka selles osas olla natuke üksikasjalikum, mis puudutab aga seda, kuidas äh, meie raport võiks äh, edasi areneda ma tahaksin öelda, et komisjoni raport on tagasivaatav, kes hindab edusamme, ma loodan, et meie raport saab olema tulevikku vaatav, esitab Türgi sõpradele uusi väljakutseid ja ütleb, eh, mida saaks siis eh, veel saavutada eelseisvatel aastatel. Eh, Türgil on võimalus reformide protsessiga edasi minna ja teiseks, ärgem vaad-, vaadakem siiski tõelisi saavutusi, mida nad on teinud näiteks Armeenia küsimuses, kurdi küsimuses, loomulikult on väga palju probleeme on veel lahendada, aga tegemist ongi siiski suurte läbimurretega, mida ei olnudki võimalik ette näha ja me peame neid saavutusi tunnustama, aitäh. aitäh, härra Hauit. ja nüüd saab sõna Rohven kolleeg Lamstor, kaks minutit. tänan äh, kolleeg Omen Reutenit äh, põhjaliku dokumendi eest, mis on selge ja tasakaalukas. mõningates kohtades meil äh, tuleb veel meile olulised punktid rohkem esile tõsta, näiteks minu fraktsiooni jaoks on oluline arvamuste vabadus, komisjoni eduaruanne räägib äh, suhteliselt selget ebadiplomaatilist keelt, mis puudutab muresid seoses arvamusvabadusega ja ma usun, et seda punkti tuleb veel täpsustada. tegemist on paradoksaalse olukorraga, ühelt poolt on avatud arutelud kriitilistel teemadel, aga teisalt pole õiguslikku raamistikku, kuhu seda panna ja samasugune on olukord usuvabadusega. see ei ole võib-olla niivõrd oluline teema liberaalidele kui Rahvaparteile, aga siiski on tegemist põhivabadusega, sellest me tahaksime ka rääkida. minevikus ma panin alati rõhku äh, sellele, et teha vahet diplomaatia ja demokraatia vahel ja Richard Howittil on õigus, et me peame tunnustama edusamme, mis on saavutatud seoses äh, Armeeniaga, aga otsustava tähtsusega on demokraatlik areng riigis. see on see, millest meie peame lähtuma. ja tahaksin diplomaatia kohta öelda veel kahte asja. esiteks, jah, Armeeniaga saavutatud äh, edusammud on väga head ja ma väga loodan, et seoses Ankara protokolli rakendamisega me näeme samasuguseid edusamme, aga seni me ei ole neid näinud ja sellest on väga kahju. ja demokraatia satub minu meelest ehm, küsimärgi alla, kui Erdogan äh, nimetab Ahmadinejadi oma sõbraks ja võtab vastu Sudaani presidendi, kelle kohta on väljastatud äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt äh, vahistamismäärus. mis äh, puudutab nüüd raportit, siis see on väga tasakaalukas ja see on heaks aluseks meie töödele. suur tänu, kolleeg Lambsdorff ja järgmisena kolleeg Vaigel kaks minutit. president, na mizi imamo resnično. aitäh. meie ees on praegu suurepärane raport. tegemist on analüütilise raportiga ja samuti on see väga diplomaatiliselt sõnastatud. me oleme poliitikud, seega me oleme huvitatud poliitilistest hinnangutest. ma usun, et selles resolutsiooni eelnõus on hea tasakaal faktide vahel, eriti kui arvestada seda, et Türgi on väga keerukas mitmekultuuriline ühiskond, kus äh, ühiskond seisab silmitsi väga paljude traditsioonidega ning äh, selles ühiskonnas on vaja pikemas perspektiivis harmoniseerimist. ma usun, et Euroopa poliitikute poolt Äh, on tehtud mõningaid kahetsusväärseid hinnanguid Türgi teemal. Türgi on neid hinnanguid märganud. ma arvan, et me peaksime selliseid hinnanguid vältima ning mul on väga hea meel, et selles raportis neid ei ole. ma liituksin härra Lambsdorfiga selles osas, et me peame olema delikaatsed, kui me hakkame rääkima vabadustest Euroopas me võtame selliseid asju nagu inimõiguste austamine, vähemuste õigused, pressivabadus iseenesestmõistetavatena, samuti võrdsust äh, meeste ja naiste vahel ja nõnda edasi. veel üks asi, millele on tähelepanu juhitud ka raportis. Türgi on meie partner rahuoperatsioonides ja paljudes teistes tegevustes, kus me selle riigiga koostööd teeme nii Euroopa Liidu kui ka NATO raames, sest Türgi on ka NATO liige, aitäh. aitäh, härra Vaigel ja nüüd saab sõna härra Mauro kaheks minutiks. aitäh, esimees. arvestades seda, et meil aega eriti palju ei ole, keskenduksin ma ainult ühele aspektile selles raportis tegemist on suurepärase raportiga, mille proua Omen-Reuten on koostanud. mina tahaksin keskenduda regionaalpoliitikale, mille Türgi valitsus on äh, ellu rakendanud. loomulikult äh, on Türgis inimesi, või on osa Türgist, mis koputab Euroopa uksele ja see osa Türgist on teinud suuri edusamme, aga on ka teine Türgi, millel, mis vaatab ida poole, mis äh, tahab olla juhtivaks riigiks Kesk-Aasias, nagu härra Lambsdorff meile meelde tuletas suhted selliste riikidega nagu Iraan, Iraak ja Süüria äh, on arenenud sellisel viisil, et me peaksime esitama küsimusi, kas see strateegia on kokku sobiv äh, üldisemate Euroopa Liidu poliitikatega. Äh, nii et, et selles aspektis me peame olema tähelepanelikud. me peame hoolitsema selle eest, et Äh, Türgi eduaruande teemaline raport hõlmab Türgi üldist välispoliitilist seisukohta. asi ei ole ainult suhetes president Ahmadinejadiga. me peame äh, vaatama asjale laiemas kontekstis, me peame vaatama, millised on Türgi poliitika tagajärjed ja mina nimetaksin seda neo-Ottomani impeeriumi poliitikaks. suur aitäh, härra Mauro ja nüüd härra Atkins, kaks minutit. aitäh, esimees, mina peatuksin selle suurepärase raporti ühel aspektil. eile kohtusin ma äh, Famagusta linnapeaga, kes on äh, Küpros-, äh, kreeklane ja kuigi ma olen Türgi äh, invasiooni alati suhtunud äh, kaheste tunnetega, ei poolda ma kumbagi osapoolt, aga on täiesti selge, et Türgi sõjakus Küprose suunal on midagi sellist, äh, mis valmistab väga palju peavalu mitte ainult Küprose elanikele, vaid ka teistele. ja meie ülesanne on Äh, täiesti selgeks teha see, et me ei ole rahul sellega, et asjad on selles punktis toppama jäänud. Äh, mingid pisikesed liikumised toimuvad, aga äh, üldiselt ju olukord on ummikus varasematest kogemustest ma tean ja tundes nii Türgi kui Kreeka äh, Küprose kogukonna esindajaid, siis me alati paneme Küprose esikohale ja Türgi Kreeka teisele kohale. Neil tegelikult ei ole eriti palju probleeme. Famagusta linnapea ütles mulle, et suhted äh, Küprose türklastega on üldiselt väga head aga meil on vaja Türgi-poolseid samme ning ma tõesti tahaksin teada, et kui me seda raportit arutame, et äkki võiks esitada muudatusettepaneku, millega me tugevdame üleskutset Türgile lõpetada selline sõjakas käitumine, saada aru, et tegemist on äh, tõsise teemaga, Nikosia on ainuke jagatud pealinn Euroopas ja võib-olla ka maailmas ning tegemist on probleemiga, mis on lahendamata, seetõttu ma kutsun äh, raport sektori üles, kutsuma üles pakilistele tegudele ja võib-olla kui meil on vaja, siis võib-olla peaks vastu võtma muudatusettepaneku sellel teemal. aitäh, härra Atkins. nüüd saab sõna proua, proua Flotre, Euroopa Liidu Türgi delegatsiooni juht. aitäh, esimees siin on tavaks anda sõna inimestele, kes juhivad delegatsioone. Äh, arutelu alguses äh, äh, tuleks öelda seda, et proua Omen Reuteni raport on heaks aluseks arutelule. tahaksin teda tänada nende jõupingutuste eest, mida ta on teinud selle raporti koostamisel. raportis öeldakse selgelt nii alguses kui ka lõpus, et edusamme on olnud ning Euroopa Parlament peaks julgustama Türgi võime ja kodanike ühiskonda. minu arvates on see hea sõnum, mis puudutab Kopenhaageni kriteeriume, siis ma tahaksin teha mõned äh, ümberkorraldused sellesse raportisse. Äh, Türgi meedias kommenteeritakse meie raporteid alati hästi põhjalikult, seega me peaksime hoolitsema selle eest, et meie märkused on kasulikud ja aitavad poliitikuid, ametiühinguid, assotsiatsioone, kes tegutsevad selle nimel, et Türgis põhiõigusi rohkem austatakse. Äh, seega leian ma, et oleks hea, kui me muudaksime erinevate põhiõiguste proportsiooni siin raportis, minu arvates ei ole eriti mõistlik pühendada eraldi äh, punkt usuvähemustele kui ametiühingute vabaduse küsimus, mis on samuti väga oluline küsimus, leiab käsitlemist alles äh, ühes punktis pärast Kopenhaageni kriteeriume me räägime siin õigusest streigile, ühinemisvabadusest ja paljudest teistest asjadest, mis minu arvates pärvivad rohkem tähelepanu ning sõnavabadus. jälle, ma ei usu, et me peaksime siin hakkama ühte põhiõigust e, esile tõstma, nagu siis sõnavabadus või usuvabadus või ametiühingud. ma arvan, et siin tuleks asju ümber sõnastada, ümber paigutada et kõnelejal palutatakse lõpetada, kuna tal on kõneaeg otsas. kõneleja ütleb, et meil on ju siin arutelu ja ma olen Türgi delegatsiooni juht ja ma tahaksin siiski sellest arutelu äh, oma panuse anda, nii et, et ma ei ole veel lõpetanud. ma arvan, et meil on vaja ka ühte punkti asüülitaotlejate ja äh, sisserändajate õiguste kohta e, Euroopa Nõukogu on sellel teemal äh, üsna palju kõnelnud ja kuna me jätkame läbirääkimisi pagulaste taga, tagasivõtmise lepingule, siis see punkt oleks kahtlemata oluline. siis nüüd ma hakkan juba lõpetama, härra esimees. me sooviksime selgesõnalist viidet liitumisväljavaadete kohta. eile kõnelesime me Maroko eh, edusammudest ning ma arvan, et see, mida me täna Türgi osas teeme, see peaks tuginema ka tõelisel liitumisväljavaatel ikkagi. kui sellist väljavaadet ei ole, siis meid võetakse kritiseerida sellepärast, et meil on partnerluste sõlmimisel topeltstandardid sest me oleme mõningatel juhtudel vähem karmid kui teistel juhtudel ja tänan kannatlikkuse eest. suur tänu eh, selle tänamise eest, eh, kannatlikkuse tänamise eest, aga tulevikus sellist asja ärge ette kujutage endale. järgmine kõneleja eh, suur tänu, härra esimees, ma olen väga tänulik meie raportöör Omer Reutenile selle väga hästi koostatud raporti eest raport peegeldab tänase Türgi reaalsust väga hästi ning äh, viitab meie tähelepanu tervele reale negatiivsetele aspektidele, mida parlament peakski esile tõstma kahjuks äh, tör-, Türgi töötajatel ei ole tagatud õiguseid, näiteks teiste seas äh, õigust streigile. sõjavägi ei ole sugugi poliitilise kontrolli all ning äh, Armeeniaga suhete paranemine ei peaks äh, olema äh, alibi sõjaväele. tõsi on see, et PKK on ellu viinud veriseid kuritegusid viimastel aegadel ja midagi on ära tehtud küll juba kurdide heaks, kuid sellest on ikka väga vähe. igasugused kurdide vastased sätted tuleb seadusandlusest eemaldada. Türgi õigussüsteem tuleb üles ehitada nii, et see toetaks õigusriigi põhimõtteid. nüüd rahvusvahelisest õigusest rääkides, Türgi peaks alluma kõikidele rahvusvahelistele lepingutele millele nad on äh, allkirja andnud, nad on lubanud äh, Küprosega piiri avada, pole seda teinud. Äh, Türgi on võtnud endale kohustused Küprose probleem kui selline üldse lahendada ja ka seda pole juhtunud, ei tohi lasta teha neil tühje sõnu. see on probleem terve Euroopa jaoks ja sellele tuleb leida lahendus. ja veel, tuleb aru saada sellest, et et Türgile tuleb selgeks teha see, et ma ne-, et me neile ei tee mingisuguseid kingitusi. kuidas me siis suhtume teistesse riikidesse, kus samuti põhiõiguseid ei toetata? ja lõpetuseks, Türgi areneb küll jah, õiges suunas, seda on selgelt näha, ka küproslastena näeme me seda, kuid äh, me tahaksime siiski, et nad leiaksid kannustust äh, meie kogemusest kui naaberriigi kogemusest härra Kovatšek. suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma tahaksin tänada proua Omreutenit väga hästi tasakaalustatud raporti esitlemise eest. me tunnustame Türgi edasiminekut teatud valdkondades, nagu seda on majandussektor ja ka inimõiguste alal me oleme näinud äh, teatavat progressi seoses äh, suhetega naaberriikidega, kuid viitaksin teie tähelepanu äh, kahele aspektile Te teate, et esinenud on probleeme Türgi ja Bulgaaria vahel Türgi ja Bulgaaria vahel äh, ei ole leitud lahendust, äh, nimelt seoses äh, Bulgaaria põgenikega ja ma paluksin siis proua Ömer Reutenil ka see problemaatika raportis ära mainida. minu jaoks on väga murettekitav see, kui Türgi välisminister, olles visiidil mõnes Balkani riigis, näiteks nagu olles visiidil Sarajevos, ütleb, et Ottomani impeeriumi mõju Balkani piirkonnas on positiivne olnud. murettekitav ka see, kui seesama välisminister ütleb, et Türgi kaitseb suurt osa Balkani elanikkonnast. see ju sugugi nii ei ole minu meelest Türgi minister sellist juttu ei peaks rääkima vahetult enne Euroopa Liiduga liitumist. järgmisena saab sõna kaheks minutiks härra Mavro Nikolas. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin omalt poolt öelda, et on väga oluline, et me suuksi, suudaksime tagada selle, et Türgil oleks head naaberlikud suhted oma naaberriikidega. tekst, mis täna meile esitati, on äh, väga hästi tasakaalus ja, ja hästi kirjutatud, kuid ma ütleksin, et mõned Türgi-poolsed sammud kannavad endas äh, riski, äh, et et äh, nad ei näita üles väga suurt äh, head tahet, näiteks nagu kurdide ja Armeenia küsimuses. Äh, nad on küll jah, astunud hea tahte samme küll võib-olla, kuid midagi eriti muutunud ei ole. nüüd Küprose küsimus. ma ütleksin nii palju, et me peaksime silma vaatama sellele ohule, mis äh, Küprost praegu ähvardab, nimelt et äh, Küpros muutub täiesti koloniaalriigiks. ja minu meelest peaks lisama siia ühe lause juurde raportisse, nimelt et tuleb kasutada kõiki jõupingutusi selleks, et panna piir Türgi-poolsele Küprose koloniali-, kolonialiseerimisele mitte ük-, ühtegi äh, rahvusvahelisel tasandil võetud kokkulepet ei ole Türgi toetanud. näiteks äh, Küprosel on äh, piiripiirkondades täielikud fantoomlinnad, üks nendest Famagost, mis on juba tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandast aastast tühjaks linnaks jäänud. ning oluline on see, et Ankara protokolli hoitakse alal, et seda rakendataks äh, nii kiiresti kui võimalik. ja veel lõpetuseks energiast rääkides. ma olen vastu sellele, mis praegu selles äh, raportis on kirjas. kaheks minutiks ära, äh, proua Poskuur. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil ten eerste Ria Omen Ruiten bedanken. Ik denk... Tänan esimees, kõigepealt ma sooviksin tänada proua Omen Reuterit, siin on tegemist hästi väga hea alusdokumendiga, tasakaalus nagu alati, aga ma tahaksin öelda üht-teist veel naiste õiguste kohta. Neid küll äh, siin mainitakse ja see on väga positiivne, siin mainitakse homoseksuaalide õigusi, aga ka transseksuaalide õigusi tuleb mainida nüüd on tehtud ajaloolisi samme seoses äh, suhetes Armeeniaga, kurdide õigusi on tugevdatud, meie oleme alati olnud nende sammude poolt. tahaksin öelda, et ähm, olud on loomulikult keerulised ja Türgi valitsus on üles näidanud suurt julgust, meil tuleb seda ka tunnustada. me peaksime ka parlamendina tõstma rohkem esile oma sellekohast tunnustust. arvamuste vabadus, usuvabadus on tähtsad teemad, kristlike vähemuste õigusi tuleb kaitsta, aga samas on meil vaja üldisemalt vaadata usuvabaduse küsimust, me ei räägi ju siin ainult kristlastest, usuvabadus on põhiõigus meil tuleb äh, anda selline koguhinnang, üldhinnang sellele teemale. ja siis edasi veel suhete kohta volinik ütleb, et kahepoolsed suhted ei saa olla takistuseks läbirääkimistel, nii nagu näiteks äh, Horvaatia, Sloveenia osas. see kumab siit läbi, aga ma tahaksin, et äh, natukene täpsemalt oleks see küsimus esile tõstetud suur tänu, kolleeg Poskut ja proua Krupa, kaks minutit, palun. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt omalt poolt äh, tänada meie raportööri jällegi kord ka sellel aastal on proua Omen Reuten väga hea teksti meile esitanud. pööraksin teie tähelepanu ka kahele punktile ja tahaksin äh, raportööri kommentaare. Ankara protokoll. eelmisel aastal Äh, nõudis proua Omen Reuten, et pandaks paika selle protokolli ülevõtmise ja, ja ellurakendamise tähtaeg. Äh, seekord jälle, kuid nõuab ka äh, energia peatüki avamist ja minu küsimus on see, kuidas on võimalik, et üks liikmesriik, kes kahekümne seitsme liikmesriigiga läbirääkimisi peab, aga samas ühte nendest riikidest okupeerib, kuidas saab energia see peatüki sellise riigiga avada? eelmises raportis pöörati tähelepanu sellele, et kui oluline on säilitada äh, Türgi saarte kultuuriline mitmekesisus ja ma tahaksin teada, miks seda seekord sees ei ole. kaheks minutiks sõna härra Tšernokile, palun. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt mul isegi kahte minutit vist vaja ei lähe. ma tahtsin lihtsalt tervitada äh, meie fraktsiooni poolt ka proua Reutenit, äh, kes sellel aastal äh, on kokku pannud väga tiheda, kuid samas kõikehõlmava raporti, see on väga hästi tasakaalus ning katab ära kõik peamised valdkonnad. ma tahaksin komisjoni tähelepanu aga pöörata lõikele kolmkümmend kaks, kus minu meelest oleks vaja natukene eh, sõnumit toestada ja sõnastust parandada, on nimelt eh, pettumust valmistav see, et eh, kui palju energiat on kuulutatud Armeeniaga embargo tühistamisele ja president Sarkozy astus tegelikult vastu suurele Armeenia diasporaale Prantsusmaal ja äh, järgmine päev pärast memorandumi allkirjastamist ütles Türgi peaminister, et äh, vaatamata sellele, mis on tänaseks saavutatud, ei ole ta valmis äh, seda memorandumi vastuvõtmist läbi suruma Türgi Rahvusassamblees, kus nendel on väga suur enamus ja see läheks neil läbi, kui nad seda tahtsid, ilma et ainult siis on ta valmis selle läbi suruma, kui Põhja-Karabahhi küsimus lahendatakse Äh, nii et äh, Bakuus ja Aserbaidžaanis äh, on oldud surve all lahendust leidma, kuid nüüd tunnevad jälle heameelt ja teevad väga sõjakaid avaldusi selle kohta, et Mägi-Karabahhi ja nad võtavad jõuga tagasi Äh, nii et minu meelest me peaksime ütlema oma sõnades, et me mõist-, äh, kahetseme seda, et Türgi valitsus on kokkulepetest taganemas aga vaatamata sellele ülejäänud raport väga hea, see räägib nii autapmistest, usuvabadus, usuvähemustest, eriti kristlastest, Kreeka ortodoksi seminari küsimus on välja toodud, nii et suur tänu, Riia, ja hästi tehtud. suur tänu, härra Tšanak ja lõpetuseks saab kaheks minutiks sõna härra Apodopoulos.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 Äh, räägitakse sel-, nendest äh, piirkondadest, kus on saavutatud edu, kuid tuuakse välja ka probleemid. reforme tuleb kiirustada, sead-, kiir-, kiirendada äh, seadusandlust reformida ja kokkulepetest kinni pidada. kuid üks probleem puudutab soolist võrdõiguslikkust, meediavabadust ning sõjaväe positsioone Armeeniaga sõlmitud kokkulepe on muidugi positiivne, kuid see ei tohiks jääda ainult äh, nii-öelda kampaaniaks, mis puudutab Küprost. Ankara peab äh, protokolli austama, nad on endale võtnud selle kohustuse, pole seda teinud ja Türgi väed on endiselt Küprosel ja tegelikult on äh, väed saanud isegi lisajõude. tegemist on ju ometigi Euroopa Liidu territooriumiga, millest me räägime. Äh, Küprose Eh, Kreeka kogukonna kultuuripärandit pilastatakse jätkuvalt ning eh, takistatakse Küprose vabariigil oma tege-, majandustegevust eh, vabas keskkonnas arendada. meil ei ole juurdepääsu kõikidele lennujaamadele näiteks Küprose saarel, me peame survestama Türgit ja mm, rääkima ka keskkonnapeatükist ja ei tohi avada energiapeatükki, me ei ta-, tohi neile selliseid kingitusi teha, tuleb kasutada pigem sanktsioone, kuid suur tänu proua Omreitenile ja ma loodan, et ta võtab arvesse meie reservatsiooni. tänan, kolleeg Papadopoulos ja nüüd komisjonist härra Viari viieks minutiks saab sõna Beaucoup, monsieur le président euh, je, je ne pense pas vraiment tänan härra esimees ma ei arva et ma vajan päris viite minutit et äh, anda komisjonipoolne hinnang sellele raportile mis on üldiselt väga tasakaalus ja peegeldab väga täpselt olukorda Türgis minu arvates äh, tuuakse siin konkreetselt ja korrektselt välja see, mis on eelmisel aastal tehtud, millised on perspektiivid, mida peab äh, Türgi veel tegema, et äh, mitmesugustes valdkondades edasi jõuda. võib-olla sobiks äh, siin kirjutada ka sellest, kuidas on olukord teatavate põhiõigustega. võib-olla on siin võimalik proportsionaalselt neid natukene eristada, võib-olla selles osas oleks äh, võimalik veel täiendada ja rohkem äh, tasakaalu sisse viia. mõningaid põhiõigusi võiks äh, põhjalikumalt käsitleda ja mis puudutab äh, komisjoni seisukohta seoses teatavate põhjenduspunktidega, siis olen äh, komisjonipoolsed arvamused esitanud ja komisjon juba eelmisel aastal juhtis tähelepanu sellele, et äh, mõningates kohtades äh, ei tabanud ta täpselt ära komisjonipoolset äh, sõnastust ja selle mõtet. suur tänu, härra Filori ja lõpetuseks saab äh, sõna raportöör. härra esimees, käsitlen nüüd mõningaid äh, punkte, mida on mainitud raportis, millel on teatav mahupiirang, ei ole võimalik äh, käsitleda kõiki neid äh, detaile, mida täna mainiti. minu kolleeg äh, mainis Bulgaariat. härra esimees, eelmisel aastal oli Bulgaaria küsimus raportis sees, aga sel aastal ma üritasin säilitada tasakaalu kritiseerida, aga samas tõsta esile ka positiivselt neid äh, aspekte, mis äh, on muutunud paremaks, nii et selline oli minu raporti eesmärk, see tasakaal ja palun ärge rikkuge seda tasakaalu ära, ärge tekitage siin segadust. ja mis puudutab äh, poliitilisi kriteeriume siis ma olen alati öelnud, et äh, Euroopa koostöö tuumikuks ja aluseks on Kopenhaageni kriteeriumid. väga oluline on nii üksikisiku kui ka kollektiivi õigused äh, panna õigusriiklikult kirja, aga palju sõltub ka mentaliteedist ühiskonnas kahju, et kolleeg Flotre ei olnud kohal, kui ma tegin sissejuhatust, siis ta oleks ka kuulnud, et ma rääkisin streikimisõigusest. üks streik leidis aset äh, eelmisel nädalal ka, ma võin äh, muudatusettepanekus seda küsimust veelgi süvendada, aga proua Flotre on väga oluline, et äh, usuvabadus oleks äh, tugevalt äh, tagatud ning et sellest kuidagi ei hiilitaks äh, mööda. kui ma mõtlen näiteks aleviitidele, nendega seotud aruteludele, siis selles küsimuses tuleb teha edusamme. ma loodan, et te vastavaid muudatusettepanekuid ei esita. ma loodan, et usuvabadus tõesti täielikult tagatakse. ja nüüd ähm, ajakirjanduse kohta. ma üritasin läheneda sellele teemale tasakaalukalt. ka minu arvates äh, on teatud äh, trahvid, mis on määratud äh, Tuani korporatsioonile liiga kõrged. aga Türgil on vaja meediakontserne, mis oleksid tugevatel alustel, no Euroopas on selles osas ka mõningaid lünke. ja nüüd äh, proua Poskordile tahaksin ma öelda, et äh, mis puudutab naiste õigusi, siis äh, siin on paaris lõigus öeldud põhiline täpselt ära, ma võin siin mõned lõigud veel juurde lisada, aga see ei muudaks raportit äh, tegelikult põhjapanevalt ja ma väga loodan, et äh, ka selle teema kohta ei esitata liiga palju muudatusettepanekuid. nüüd äh, naaberriikide kohta Küpros, Kreeka. eelmise aasta raportis, nagu kolleegid äh, mäletavad, mainisin ma kahe tuhande üheksanda aasta tähtaega. ja nüüd ma olen selle uuesti sisse toonud, teine raport võeti vastu detsembris ja punktis kakskümmend kaheksa ma ütlesin, et tuleb rakendada viivitamata, without delay inglise keeles. ja meil on äh, konkreetsed lõigud Küprose ja NATO kohta siin dokumendis. kui Türgi tunnustab Küprost, siis on kõik äh, probleemid lahendatud, see on iseenesestmõistetav ja mis puudutab energiapoliitikat, siis ka seda oleks võimalik paremini reguleerida. minu raportis on aga ka selgelt kirjas, et tuleb teha teatavad sammud, eelkõige just Türgi poolel, et nende eesmärkideni jõuda. ja ka Kreeka kogukond Küproses peab omalt poolt üht-teist tegema. Neil tuleb näidata üles äh, head tahet. siis on võimalik ka läbirääkimised Küprosel edukalt lõpule viia. me ju kõik, härra esimees, äh, oleme nende läbirääkimiste edukuse poolt ma olen nüüd äh, maininud äh, praktiliselt kõiki punkte, millele tähelepanu pöörati, ma tänan teid kiidusõnade eest ja ma loodan, et veebruaris, kui me hakkame hääletama, siis me saavutame sellele raportile suure enamuse, üheksakümne üheksa protsendi toetuse, nii et, sest see oleks kasulik ka Türgile, tänan. aitäh, suur aitäh raportöörile selle väga konkreetse lõppsõna eest. peatselt läheme päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on mõttevahetus paruness Ashtoniga, kes on Euroopa Liidu kõrge esindaja ja komisjoni asepresident ma kasutan seda paari minutit, mis meil on jäänud kuni selle päevakorrapunkti alguseni, selleks, et edastada teile infot selle kohta, kuidas meie töö on korraldatud, aga härra Atkinson sõna palunud, kas protseduuriline küsimus? mul on küsimus viimase punkti kohta, mida me arutasime, kas meil on olemas ajakava muudatusettepanekute esitamise kohta? jah, teil on täiesti õigus, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes detsember keskpäev. niisiis. nüüd siis tuleksin tagasi järgmise päevakorrapunkti sissejuhatuse juurde arvestades seda, et väga paljud inimesed on sõna soovinud ning aega meil neile kõigile äh, sõna anda ei ole, sellepärast et aeg, mis meile on eraldatud, on ainult kaks tundi. on kõneaeg jagatud fraktsioonide kaupa vastavalt joonti meetodile ning ma pean juba ette vabandama Äh, teie kõigi ees selle eest, et ma pean kõneaja piirist kinni pidama. ja pean seda tegema üsna karmilt, nii et, et kui te ületate teile määratud kõneaega, siis ma kardan, et mul ei ole mingit muud valikuvõimalust, kui teil lihtsalt mikrofon ära võtta. niisiis äh, pärast neid vajalikke sissejuhatusi kutsuks sinna parunes Ashtoni siia saali, et me saaksime alustada oma mõttevahetust.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 mul on väga hea meel ja väga suur au teda siin tervitada, siin meie komisjonis. Äh, mõned päevad või lausa mõned tunnid pärast seda, kui ta ametisse nimetati. see ametisse nimetamine äh, juhatab sisse uue ajastu Euroopa Liidu välispoliitikas komisjonil on nüüd olemas äh, uue, äh, on need uued vahendid äh, ühisteks diplomaatilisteks jõupingutusteks, mida kakskümmend seitse liikmesriiki teevad. meil on ühised ressursid naabruspoliitikaks, rahuoperatsioonideks ja nõnda edasi. tänane poliitika nüüd, kus meil on ka Lissaboni leping, Uh, ning äh, loomulikult äh, on äh, sellesse poliitikasse andnud oma panuse ka teie eelkäijad, härra Solana ja proua Benita Ferrero-Valdner, keda me tahaksime ka tänada tehtud töö eest. tuginedes kõigele sellele, proua Ashton, on teie ameti, kõrge esindaja ametikohale nimetamine ja komisjoni presi-, asepresidendiks nimetamine midagi sellist, Äh, mis äh, tõesti, me oleksime soovinud, et see oleks äh, sattunud samale ajale kui uue komisjoni ametisse nimetamine, siis oleks toimunud siin parlamendis demokraatlik hääletus, millega teid oleks ametisse kinnitatud ja ma mõistan, et te ise oleksite ka soovinud, et asjad oleksid kulgenud seda rada, aga Lissaboni lepingu ratifitseerimisega on asjad viibinud, seetõttu on meil siin ka teie äh, ametisse nimetisega, ametisse nimetamisega tekkinud teatud äh, viivitused ja see institutsionaalne tasakaal, mida aluslepingutes mainitakse, võib-olla on jäänud pisut teoreetiliseks. me palusime teid tulla siia sellesse komisjoni äh, seoses teie ametisse nimetamisega selleks, et meil saaks järgmise kahe tunni jooksul toimuda laiapõhjaline arutelu selles osas, millises on, millised on need väljakutsed, mis teie ees seisavad. räägiksin natukene ka teie ametisse nimetamisest. riigi- ja valitsusjuhid otsustasid nimetada ametisse praeguse komisjoni liikme, selle, minu arvates on see valik, mida võib pidada heaks endeks äh, ühenduse välispoliitika väljakujundamisele. Teie valimine sellele kohale on midagi sellist, mida kinnitas ka eelmine parlamendi koosseis ning seetõttu näitab teie ametisse nimetamine meie seisukohtade austamist. volinikuna, proua Ashton, olete te näidanud lugupidamist parlamendi suhtes. ma loodan ja soovin, et oma uuel ametikohal te jätkate äh, samasugust suhtlemist parlamendiga. sellest sõltub äh, ka see, kas teie töö on edukas või ei. järgmise paari nädala jooksul olete te seotud Euroopa äh, välisteenistuse loomisega. aluslepingud ütlevad, et selles osas tuleks parlamendiga nõu pidada au, õiglase koostöö vaimus, institutsioonide vahelise lugupidamise vaimus, millest ma juba enne rääkisin ja mida te alati olete austanud. selles vaimus olen ma täiesti veendunud, et te kõnele, te ütlete meile, et meie komisjon on täiel määral kaasatud nendesse aruteludesse, mis äh, on seotud õigusloomealaste ettepanekutega aga ilma edasiste viivitusteta annaksin teile nüüd sõna ja paluksin teilt ja nagu ma palusin ka kõigilt komisjoni liikmetelt, piirata oma kõneaega. Teie puhul oleks see siis kuskil viis minutit. see tagab selle, et istung saaks toimuda nii nagu peab. nüüd on teil sõna Äh, president, parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin teid tänada selle suure au eest, et ma saan täna siin olla. mul oli väga hea meel, kui te viitasite sellele, et ma olen juba öö, äh, oma varasemas töös lugupidamist üles näidanud parlamendi suhtes ja president, teil on täiesti õigus, kui te ütlete, et ma kavatsen ka tulevikus parlamenti oma töösse kaasata ja tulla teie ette nii tihti kui võimalik Äh, kui lubate, siis ütleksin ka seda, äh, mida ma ütlesin ka Väliskaubanduskomisjonis ja, ja üldse parlamendis. ma loodan, et me ainult mitte sellistel puhkudel ei korralda oma arutelusid, vaid ka siis, kui teil on mingid mured, millele te tahaksite minu tähelepanu juhtida, ma loodan, et te suudate seda siis teha. minu jaoks on praegune hetk väga suur hetk. eile jõustus Lissaboni leping ning mul oli väga hea meel, et ma sain seda tähistada koos parlamendisaadikutega. ma olen nõustunud selle ametikohaga, mis mulle on äh, määratud ja ma äh, luban austada Euroopa Liidu põhimõtteid, Euroopa Liidu kodanikke, tegut-, teen koostööd äh, nõukogu presidendi ja kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi välisministritega ja loomulikult äh, kolleegidega komisjonist, kui uus komisjoni koosseis ametisse nimetatakse. ja selles vaimus olen ma ka siia teie ette tulnud, ma tahaksin täna teiega arutada seda, kuidas kõige paremini meie suhteid arendada. ma luban, et ma jätkan suhtlemist parlamendiga avatud ja pragmaatilisel viisil. ma tean, et väga palju on juba öeldud selle kohta, kas mul on kõige asjakohasemad kogemused selle ametikoha jaoks aga ma ei ole äh, kunagi äh, äh, sellele väga palju tähelepanu pööranud, mul on kakskümmend kaheksa aastat kogemusi läbirääkimistega, üksmeele leidmisega ja ma loodan, et just möödunud aastased kogemused leiavad, nende möödunud aastate kogemused leiavad parlamendipoolset tunnustamist. ma olen Äh, öelnud, et ma usun vaiksesse diplomaatiasse ja kui vaadata neid väljakutseid, mis meie ees seisavad, äh, siis te teate, et äh, usalduse loomine inimeste vahel, koostöö tegemine on see, mis aitab meil meie saatuse endi kätes hoida selleks, et seda saavutada, on meil vaja inimesi, kes suudavad kuulata ja mitte ainult rääkida, kes suudavad õppida ja mitte ainult õpetada ja me peame tegutsema ka kulisside taga ja mitte ainult prosektorite valguses ma usun, et see töö, mida ma olen tervishoiu vallas teinud justiitsministrina äh,, äh parlamendiliikmena Ühendkuningriigis äh,, Lordide Koja juhina ja kaubandusvolinikuna, äh, see kõik on andnud mulle vajaliku kvalifikatsiooni. ma usun, et äh, see töö, mida ma olen teinud Venemaa, USA ja Hiinaga, äh, saab veelgi olulisema rolli selles töös, mida ma tulevikus hakkan tegema. ma hoolitsen selle eest, et ja mul oli väga hea meel, et kõik kakskümmend seitse liikmesriiki otsustasid, et mina olin õige inimene selle töökoha jaoks ja ausalt öelda ma olin pisut üllatunud isegi, kui mind sellele kohale valiti. kõigepealt tahaksin ma hoolitseda selle eest, et meie välispoliitika oleks järjepidev ning ma avaldan tunnustust Javier Solanale ja Benito Ferrero Valnerile. Äh, ma austan kõike seda, mida nad on teinud. ma ei tahaks äh, enam rohkem sissejuhatusele aega raisata aga ma tahaksin öelda seda, et Euroopa Liidul on väga hea maine maailmas, see tugineb nendele väärtustele, mis on kallid teile, mulle ja meile kahekümne seitsmele liikmesriigile. me oleme juba väga selgelt ja äh, veendunult võtnud sõna suurimate väljakutsete teemal, me oleme suurim humanitaarabi osutaja, meil, meid on siin pool miljardit, me teeme koostööd ja me peame hoolitsema selle eest, et me tõesti suudaksime äh, poliitilisi arenguid mõjutada. ma soovin järjepidevust ja ma soovin ka võimalust läbi vaadata ja ühendada seda tööd, mida me üle kogu maailma oleme teinud. ja ma loodan, et need aitavad lahendada olulisi probleeme. kõige olulisem on see, et järgmise paari nädala jooksul me tegeleme nende ettepanekutega, mis on seotud välisteenistusega ja nende võimalustega, mis see meile loob me saame tugineda sellele tööle, mis komisjoni ja nõukogu poolt juba on tehtud, me saame luua uue diplomaatilise talituse, mis annab lisandväärtust liikmesriikidele ja on oma ülesehituselt unikaalne, aitäh! suur tänu, proua Ashton! suur tänu selle sissejuhatuse eest see on hea enne e, jätkuvaks, et te nii täpselt kõneajast kinni pidasite. nüüd e, siis e, hakkame läbi võtma kõnelejate nimekirja ja kõigepealt saab sõna härra Salafranca. härra Salafranca on Rahvapartei koordinaator, teil on kaks minutit. suur tänu härra esimees, Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel lubage mul õnnitleda teid proua Ashton ametisse nimetamise puhul ja suur tänu, et te kohe ka meie komisjoni ette tulite. see on kindlasti heaks endeks tulevaseks Äh, me saadame teile ka kuulamisteks küsimused ja vaatame siis, millised on teie vastused, äh, eriti Euroopa Liidu välisteenistuse kohta, kuid see on kõik äh, tulevikuteema praegu, aga tahame me teada, kas te olete üleminekuperioodil valmis kaasama Euroopa Parlamendi täies mahus vastavalt aluslepingu sätetele. lisaks sellele, kas teil on äh, mingisugust aimu ka juba selle kohta, millised geograafilised, geograafilised esindused töötavad otseselt teie all arenguabi osas ja millised lähevad teiste volinike alla ja kus teie kontor saab olema, kas see saab olema nõukogu hoones või komisjoni hoones? üks teie kaasmaalane ütles, et teie ametisse nimetamine ja ühtlasi ka nõukogu presidendi ametisse nimetamine Washingtonis või Tokyos liiklist kinni ei pa-, liiklust kinni ei pane, ega me seda ei tahagi. me tahame hoopis seda, et te oma kõrgete, kõrget vastutust kandes äh, toodaksite meie jaoks ühtse välis- ja julgeolekupoliitika sellise, mis on tõhus ja vastab nendele põhimõtetele, millesse meie usume ja mis rajanevad meie väärtustelt ja me eeldame teilt siis kõike seda, me eeldame, et te olete pühendunud, et teil on visioon, et te oleksite ambitsioonikad, et te oleksite tõsimeelne eurooplane ja et te oleksite meie institutsioonile lojaalne. ja lõpetuseks äh, veel, härra esimees, lubage küsida proua Ashtonilt, et mida te arvate sellest, et kakskümmend seitse liikmesriiki ei suutnud ühehäälselt toetada äh, ÜRO äh, Peaassamblee peasekretär peasekretärina, äh, äh, UNESCO peasekretärina teie volinikku. Äh, suur tänu, härra Vigenin, kaks minutit. suur tänu. härra esimees, proua Ashton sotsialistide ja demokraatide fraktsiooni nimel lubage teid tervitada siin, siin esmakordselt kõrgema esindaja ametikohas, ametikohal ning Euroopa Komisjoni asepresidendina. Need on äh, ühe mündi kaks poolt, mida ei saa omavahel küll muidugi eraldada äh, komisjoni volinike kuulamised toimuvad küll alles jaanuaris, kuid see, mis toimub siin täna, on väga oluline, arvestades uut ametisse astuvat komisjoni tõsiasi, et juba teisel tööpäeval olete Euroopa Parlamendis kohal, näitab seda, et te olete valmis meiega koostööd tegema ainsa koguga, kes on otse valitud Euroopa Parlamendis. see on väga oluline märk, sest et Lissaboni leping, mis jõustus eile, mitte ei loonud teile ametikohta, vaid äh, andis ka meile uus, uut võimu ja uusi pädevusi. survet hakatakse teile järgnevatel nädalatel avaldama igast kandist. sellepärast, et töö käib nüüd täiesti uue süsteemi järgi. Teie peate seda süsteemi kuidagi koordineerima, nii-öelda leidma öö, tasakaalu ühenduse lähenemise ja liikmesriikide lähenemise vahel, nii et soovin teile edu teie toos ja lähen nüüd edasi konkreetsete küsimuste juurde. on positiivseid märke näha Euroopa Liidu Venemaa suhetes öö, Venemaa toetab Euroopa Liidu seisukohta Iraani äh, tuumaprogrammi osas, äh, härra Medved viitas sellele ning äh, on teinud avaldusi ka korruptsioonivastases võitluses ja valimiste õiguspärasuse tagamises tag- tagamise kohta mis on teie seisukoht euroopa liidu venemaa energiapoliitika osas see on meie peamine väljakutse ja kuidas kavatseb euroopa liit elavdada venemaaga dialoogi inimõiguste õigusriigi põhimõtete ja demokraatia osas suur tänu härra vigenin käes on äh, sõna alde fraktsiooni koordinaatori käes proua anne mineit kaks minutit palun härra esimees kõrgem esindaja proua ashton kallid kolleegid Ehm, teie ametisse nimetamise õhtul ehm, võeti teist üsna mitu pilti ja üks ehm, nendest fotodest levis üle terve maailma. üks nendest ja see oli minu meelest väga huvitav, mõneti kummastav foto nimelt. me nägime, et te seisite sellel fotol härra Barroso ja härra Reinfeldti kõrval ja ühes otsas siis rivis oli nüüd uus nõukogu president Van Rompuy ja teises otsas siis teie ja seal vahel Reinfeldt ja Barroso. aga minu meelest äh, see ülesreastamine ei äh, peegelda küll seda, kui oluline teie ametikoht on, nimelt teid jäeti sinna ääre peale ehk väljaspoole selles rivis nii et minule tundub, et tegelikult äh, komisjoni president ja roteeruv ähm, eesistujariik tahavad oma eelisõigustest siiski kümne küünega kinni hoida. nii et ma tahaksin teada, kuidas te kavatsete selles institutsionaalses labürindis orienteeruda ja te, kuidas te selliseid äh, äh, võimukemplemisi tahaksite vältida. nüüd välisteenistusest. sellest te paar sõna olete rääkinud. aprillis tahaksite te teha ettepaneku mis äh, peab siis heakskiidu saama komisjonis pärast konsultatsioone äh, Euroopa Parlamendiga. Äh, see on nüüd küll erakordne võimalus, kui lubate, üles ehitada täiesti uut tüüpi Euroopa diplomaatia. mõistagi tuleb teil kuidagi laveerida liikmesriikide huvide vahel, nii et ma tahaksin täpselt teada, kuidas te kavatsete sellele läheneda. suur tänu, proua Neits ja sõna saab roheliste koordinaator äh, proua Lunatšek, teil on kaks minutit, palun. suur tänu, härra esimees, parunes Ashton, roheliste Euroopa Vabaühenduse nimel tervitan ka teid Euroopa Parlamendis ja suur tänu, et kuulutate meile kaks tundi. parunes Ashton, Euroopal on vaja tugevat äh, ühtset häält ja nägu mis äh, esineb nii sise- kui välispoliitikas julgelt. ÜVJP tuleb viia lõpuks ühele nimetajale ja kindlasti panustada konfliktide ennetamisele, nagu ka Lissaboni lepingus on kirjas. meil on vaja ühist Euroopa huvi, mis vastanduks äh, riiklikele egoistlikele tegudele nagu Iraagi sõja puhul. parunes Ashton, Ühendkuningriigis teid äh, tuntakse Euroopa-meelsena ja ma loodan, et te näitate seda ka oma töös. kuidas te kavatsete tagada, et äh, teie ei äh, kujune British Office'i käepikenduseks? igal juhul teil on meie toetus olemas. nüüd sidusus sise- ja välispoliitika vahel, meil on siin erinevad volinikud äh,, laienemisvolinik äh,, teie, kuidas äh, näiteks äh, tagada, et ÜRO äh, reform äh, kulgeks niimoodi, et ähm, Euroopal, Euroopa Liidul oleks äh, alaline koht ähm, Julgeolekunõukogus. nüüd Balkanist, mida te teete selleks, et edendada Euroopa Liidu integratsiooni näiteks Bosnia-Hertsegoviinas ja mis puudutab äh, Kosovot, siis äh, kas äh, te olete viisanõuete kaotamise poolt ja sellekohaste läbirääkimiste algatamise poolt? suur tänu, kolleeg Lunatšek ja proua Ashton saab nüüd vastata talle esitatud äh, küsimustele, palun pidage kinni viiest minutist. Nendele viiele küsimusele vastamisel. Äh, jah, äh, härra esimees, viis minutit tähendab seda, et ma pean tõesti tegema väga lühidalt. suur tänu, härra Salafranca, nende heade soovide eest Teil on täiesti õigus, kui te keskendute sellele, et milliseid suhteid ma kavatsen alal hoida äh, parlamendiga. ma austan lepingut ja austan parlamenti. nüüd äh, küsimus, kuidas meie töö hakkab välja nägema, sõltub meist mõlemast äh, ma tean muidugi, äh, millised on otsustusprotsessid äh, ja et mind tuleb kinnitada parlamendis, ma olen selle lepingu väga täpselt läbi lugenud, kuid ma ei kavatse iialgi põrkuda tagasi äh, parlamendi soovi ees olla osaline meie välisteenistuse ülesehitamisalastes dialoogides. nüüd küsimus selle kohta, kas ma tahan, et minu pärast liiklus kinni pandaks kusagil, selles osas ma ütleksin, et mulle meeldib sujuv liiklus kui eh, me me peame valima selle tihti, kas me räägime kõvahäälselt või me arendame vaikset diplomaatiat, mis iganes on, aga see moodus, kuidas me oma sõnumid edastame, on oluline see, et me edastaksime selle sõnumi ja aitaksime asju paremaks muuta. küsisite ka ÜRO peasekretäri äh, ka seonduva dilemma osas äh, täiesti selge on see, et liikmesriike on kakskümmend seitse ja lah-, äh, lahkarvamused võivad esineda, kuid oluline on leida konsensus. ma ei pea siin silmas äh, miinimum nii-öelda lahendust, vaid tuleb leida kvaliteetne lahendus, mida ma üritan ka leida. härra Vigenin, suur tänu ka teie sõnade eest, kavatsen teiega teha koostööd nii tihedalt kui võimalik, ma olin Stockholmi tippkohtumisel kohal, Venemaa tippkohtumisel, olen olnud ka kõikidel teistel tippkohtumistel osa, osaline ja president Medvedjevi sõja, sõnad Venemaa tuleviku osas olid väga huvitavad, me peame venelastega tegema tihedalt koostööd, muidugi rääkisime energiaküsimustest nendega ja seda dialoogi tuleb jätkata aga mis puudutab inimõigusi ja, ja põhi eh, ja õigusriigi põhimõtteid, siis kõikides nendes küsimustes tuleb Venemaaga dialoogi jätkata. ja nagu ma ütlesin, mul on olnud juba võimalus poole kõrvaga kuulata neid eh, dialoog ja muidugi on mul oma läbirääkimised käimas eh, kaubandusvaldkonnas olles olnud kaubandusvolinik nii Venemaa peaministri kui ka kaubandusministriga nii ja veel äh, suur tänu liberaaldemokraatidele ka äh, see foto äh, teate, kui see foto võeti, siis ma ei, üldse ei saanud aru, kus ma olen, ma sattusin sinna ruumi ja nii läks. ma kohtun täna eesist-, ma lähen täna Madriidi, kohtun seal järgne, järgmise eesistujariigiga, kohtun ka peaministriga ja räägime nendest tulevikust. tuleb ära kasutada seda energiat, mida roteeruv eesistumine endaga kaasa toob ja tuleb kasutada ära liikmesriikide kogevust, kogemust. ma saan väga hästi aru, mida see tähendab minu rolli jaoks, kuid ma olen täiesti veendunud, et me leiame kõige parema lahenduse mul ei ole mitte mingisugust kõhklustki selles, et ma suudan äh, kolleegidega väga tihedat koostööd teha, kuid samas säilitades siis oma tugeva positsiooni nüüd äh, meie välisteenistus, plaane on mul mitmeid. selles osas, et kuidas leida viis äh, millega me suudaksime äh, saavutada selle juhi, juhi rolli, millest me maailmas oleme huvitatud ja proua Lunatšek nüüd, suur tänu teile. see selge äh, ja kõlav hääl, millega te tahate, et Euroopa räägiks, ma saan sellest aru, ma ei ole Briti valitsuse käepikendus, mind nimetasid ametisse kakskümmend seitse liikmesriiki ja nii nagu kaubandusvolinikuna kavatsen ma ka uues ametis peegeldada Euroopa Liidu seisukohti. ja tõesti, Ühendkuningriigis tuntakse mind Euroopa-meelsena ja ma olen väga uhke selle üle. Äh, ja järjepidevus tegevuses on kõige olulisem ÜRO eh, kõrgema esindaja roll on eh, rääkida kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, kui kakskümmend seitse on kokkuleppel, nii näeb seda ette leping ja nii see ka jääb. Bosnia, selles osas on palju teha ja juba oleme rääkinud ka sellest eh, Berliin pluss kokkuleppe ja kuidas seda oleks võimalik ära kasutada, kuid detailidesse ma ei saa laskuda ajalistel piirangutel, kuid nii mõndagi on veel ära teha ka selles vallas, suur tänu aitäh, proua Ashton. ja nüüd äh, anname, äh, võib-olla me tuleme nende küsimuste juurde veel tagasi, aga ma ei saa anda proua Ashtonile üle viie minuti. ja nüüd saab äh, kaheks minutiks sõna härra Tänok. juhataja proua Ashton, et Teie kolleeg Mary Hannibal süüdistas mind selles, et ma olen selle vastu, et naisest saaks kõrge esindaja, see on täielik jama minule valmistab muret teie kogemus ja kvalifikatsioon. ma suhtun väga suure lugupidamisega äh, proua Ferrero Valderisse, kes oli endine Austria välisminister ja ta oli tõesti kvalifitseeritud oma ametikohale, samuti härra Solana, kes oli Hispaania välisminister ja enne ka NATO peasekretär. siin komisjonis on väga palju endiseid välisministreid, kes oleksid suurepäraselt sobinud teie ametikohale ja seega minu fraktsioon tahaks teada, miks teie peate olema sellel ametikohal, kui on teisi, kes on palju paremini kvalifitseeritud ja nüüd poliitiline küsimus. ma tahaksin teada, mida te kavatsete teha selleks, et Venemaa valitsus ei sekkuks Ukraina äh, valimistesse ja kui palju tähelepanu pööratakse Krimmi küsimusele nende valimiste osas, mis puudutab Taga-Kaukaasiat ja Mägi-Karabahhiat, mida te arvate Aserbaidžaani hiljutistest sõjakatest avaldustest, et võidakse kasutada äh, sõjalist jõudu selle enklaavi tagasisaamiseks? ja mida te arvate Türgist, äh, kas Türgi peaks normaliseerima suhted Armeeniaga? nüüd rääkides piraatlusest, isegi NATO-l on oma missioon piraatluse vastu võitlemiseks, millist lisaväärtust saaks anda siin Euroopa Liidu missioon? ja kas te toetate ühtse sõjalise kaitsepoliitika juhatuse loomist siin Brüsselis ning nüüd, kus Ühendkuningriigis on tulemas valimised, kas, äh, kuidas te suhtute sellesse, et ametiühingud üritavad peatada Kolumbia Euroopa Liidu vabakaubanduslepingut? ja äh, mida te arvate seoses sellest lepingust Sri Lankaga? suur aitäh, härra Tänak ja järgmine on kuue fraktsiooni koordinaator härra Leising ka mina tervitan teid Euroopa vasakpoolsete nimel ja asuksin kohe küsimuste juurde. aprilliks kaks tuhat kümme peab olema paigas Euroopa välisteenistuse struktuur. Rootsi eesistuja tegi oma raportis ettepaneku, et peaks olema organisatsioon sui generis, mis on sõltumatu komisjonist ja nõukogust. aga kui see oleks osa komisjonist, siis oleks Euroopa Parlamendil kaasarääkimisõigus. kas me ei võiks mitte demokratiseerida siin seda protsessi ja mida teie eelistate? Euroopa välisteenistuses äh, saab olema kaalukaus suurte liikmesriikide kasuks niimoodi, et väiksemad äh, kaotavad. kas teie arvates võib niimoodi minna kaduma Euroopa idee ja tekkida demokraatia defitsiit? esitati juba konkreetne küsimus seoses Somaalia ja Atalantaga. on äh, infot äh, selle kohta, et stabiilsus rahastamisvahendist äh, võiks finantseerida nõunike saatmist äh, Somaaliasse. niimoodi saaks toetada üleminekuvalitsust, mis küll paraku järjest rohkem toetab äh, šariat ja naiste kividega surnuks loopimist. tekib küüniliselt küsimus, et kas see ongi selle nõuandetegevuse tulemus nüüd või ja mida Euroopa Liit üldse mõistab stabiliseerimise all kuna teil on võimalus äh, pakkuda välja eelarve välisteenistuse osas, siis äh, millisena te seda näete, millised saavad olema militaarkulud? kas äh, Lissaboni lepingust ma saan õigesti aru, et kõrge esindaja pakub välja eelarve mahu ja nõukogu võtab selle vastu kvalifitseeritud häälteenamusega ja kus siis jäävad siin Euroopa Parlamendi eelarvelised pädevused? Äh, suur aitäh, äh, härra Lösinger ja EFT fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Bannerman. Äh, proua Ashton, ma ähm, mõistan, et teile meeldivad väga paljud BBC seriaalid, näiteks Doctor Who äh,, Äh, aga nagu üks tegelane sellest filmistki, te ilmusite meie ette justkui ei tea kust ja seetõttu me tahaksime teile esitada küsimusi teie mineviku ja tuleviku kohta. Pole kahtlust, et te olete võimekas inimene, aga te peate tegelemata mõningate tõsiste teemadega äh, kui te Ühendkuningriigis pidasite kampaaniat tuuma desarmeerimise osas, kas te siis saite näiteks raha Nõukogude bloki riikidelt või Suurbritannia kommunistlikult parteilt, kas te saite seda siis otse või siis kaudselt läbi teiste kanalite? Te olete küll välja, välistanud selle, selle raha tuli Nõukogude Liidult, aga kas te välistate võimaluse, et see tuli mõnelt teiselt sotsialismimaalt või äh, mõnede Nõukogude Liidu suhtes sümpa-, süm-, äh, pooldavatel seisukohadel olevatelt riikidelt? Äh, te keeldusite nimetamast doonorit on väidetud, et Nõukogude raha liik-, liikus läbi äh, Suurbritannia kommunistliku partei ja isegi on väited, et äh, raha on saadud KGB-lt. Äh, auditi tulemusena leiti et, et nelikümmend protsenti sellest rahast, mis teile eraldati, selle puhul ei olnud võimalik kindlaks teha doonoreid siin on väga palju äh, esindajaid riikidest, kes elasid kommunismi tingimuses ja väga palju selliste äh, NATO riikide esindajaid, äh, mida püüdis õõnestada teie poolt läbi viidud kampaania, nii et me ootaksime teilt selget vastust, aitäh. aitäh, härra Bannerman ja nüüd härra Madlener fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel. ja, tänke, voorzitter. <clears throat> aitäh presi-, eesistuja. me kuulasin, kuulsime üsna palju huvitavaid küsimusi, eriti Suurbritanniast pärit saadikutelt ja mina ootaksin ka proua Ashtonilt väga selgeid vastuseid nendele küsimustele. Te töötate kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, kellel on väga erinev nägemus välispoliitikast. me oleme Rootsilt saanud näiteks äh, üsnagi äh, kohutava ettepaneku, mille kohaselt Jeruusalemmast peaks saama Palestiina riigi pealinn, see on vastuvõetamatu, nii et, et kuidas te suudate toime tulla kahekümne seitsme erineva seisukohaga välispoliitika osas, kuidas te suudate neid seisukohti ühtlustada, te ütlesite, te pooldate diplomaatiat, aga kas te suudate teha valikuid? kuidas te kavatsete kaitsta väiksemate riikide nagu näiteks Hollandi huvi, huve? aitäh, härra Madlener ja ma näen, et proua Ashton, teil on väga raske vastata nii paljudele küsimustele viie äh, minuti jooksul. aga ma olen siiski kindel, et te annate oma parima, teil on jällegi viis minutit aitäh, esimees, ma tõesti üritan anda endast parima. härra Tänok, te küsisite, miks mina peaksin sellel ametikohal olema. vastus on selle, selline, et kakskümmend seitse riigi ja valitsusjuhti kutsusid mind sellele ametikohale. ma võib-olla ei ole teie valik, aga näib, et ma olen nende valik. ma annan oma parima, et teha seda tööd nii hästi, kui suudan. mis puudutab kogemust, ma austan väga parlamenti ning ma mõistan, et siin on inimesi, kellel on tohutu suured kogemused, ma püüan neid äh, kogemusi kasutada, ma loodan, et nad aitavad, need inimesed aitavad mind selles töös, mida ma teen. aga ma arvan, et mul ongi siiski tööks vajalikud oskused. kõneldes Ukrainast, siis äh, sellel teemal me oleme vestelnud Ukraina peaministri ja Venemaa presidendiga. ma veel ei tea täpselt, milline on nende kõneluste tulemus, aga oluline on, et jälgime, mis toimub valimistel Äh, valimised on äh, väga keerukad, samas on nad heaks märgiks demokraatiale. Te esitasite veel küsimusi selle regiooni kohta, mul paraku ei ole aega neile kõigile vastata. mis puudutab Atalantat ja admiral Hudsoni tegevust, siis ma arvan, et äh, sellel missioonil on anda üsna suur palus. loomulikult me peame tegema koostööd Aafrika liiguga, liiduga, me peame mõtlema järgmisele tippkohtumisele selle liiduga ja mõtlema, kuidas me saaksime nii-öelda toetada maapõhiseid algatusi ja eile ma tõesti kõnelesin juba mõningatel nendel teemadel. Leiboristina, ma olen leiborist ja ma ei häbene seda, ma olen huvitatud Kolumbia vabakaubanduslepingust, aga siin tõstatub küsimus inimõigustest üldisemalt ja küsimus sellest, kuna me peame sõlmima dialoogi ja kuna mitte ja ma arvan, et Kolumbia puhul on dialoog oluline Äh, mis puudutab välisteenistust, mis on sõltumatu komisjonis, äh, see, seda eelistaksin ka mina, aga ma ütlen, et meid äh, seob alus, seovad aluslepingud ja on väga oluline, et ma kõrge esindajana jälgiksin seda, mis on kirjas lepingus, lõppude lõpuks läks ju väga palju aega, et see leping üldse sündis. minu ülesanne on, on see uus teenistus luua Äh, nii et kõik äh, liikmesriigid ja parlamendisaadikud saaksid selle üle uhkust tunda. väiksemad liikmesriigid, äh, seda mainisid paljud kolleegid, see on väga oluline, minu jaoks on oluline, et me kaasaksime nad nii välisteenistusse kui ka üldisemalt sellesse töösse, mida me teeme. ma olen juba kohtunud Coreperi liikmetega, kus ma rääkisin välisteenistusest ning ma hoolits-, hoolitsen selle eest, et me tõesti kaasame kõik liikmed ja liikmesriigid ma juba kõnelesin Somaaliast, nii et sellel pikemalt ei peatu ja mis puudutab eelarvet, siis neid arve ma hetkel ei tea. Äh, härra Bannerman, Bannerman äh, Genfis me tõesti äh, jõime koos šampanjat ja ma olen tänulik nende küsimuste eest, mis te mulle esitasite ja tõesti on hea, et te küsite, kes ma olen, aga te mõistate, et kaheksakümne üheksas aasta oli väga ammu ja ma üritan meenutada, mis siis juhtus. ma ei saanud otse raha mitte üheltki kommunistlikult riigilt, ma olin alati kommunistliku, vabandust, leiboristide partei liige ja meie desarmeerimiskampaania Äh, oli vajalik ja, ja kui te tahate selle kohta küsimusi esitada, siis ma alati vastan see. see nelikümmend protsenti raha, äh, millest te rääkisite, selles osas auditit ei toimunud ja muide, mina olin see, kes nõudis äh, seda auditit, seda raha me kogusime tänavatel, demonstratsioonide käigus ja ja kui olete noor, siis eh, just suhtutakse ju väga entusiastlikult sellistesse asjadesse, nii et, et ma ei saa teile öelda, kust see raha täpselt tuli. Eh, ma loodan, et järgmine kord, kui me kohtume, te esite, esitate mulle küsimusi välispoliitika kohta. härra Madlener, kakskümmend seitse erinevat nägemust välispoliitikast, jah, see on täiesti põhjendatud küsimus. me peame leidma viisi tagamaks, et me teeme koostööd. huvitav selle asja juures on aga see, et isegi kui meil on lahkarvamused välispoliitika küsimuses, näiteks võtame või Kosovo küsimuse, siis äh, kõik liikmesriigid toetavad neid missioone, mis meil Kosovos on olnud. ja äh, kui me teeme koostöö, ma, kui ma tegin koostööd liikmesriikidega näiteks kaubandusvolinikuna, liikmesriikidel olid väga erinevad huvid ja ometigi oli võimalik leida ühiseid seisukohti. ja seda ma üritan teha ka edaspidi ja me püüame kõike mitte taandada madalamale ühisnimetajale, aitäh. Grazie signora Astom, a questo punto ah, passiamo al terzo blocco. tänan, proua Ashton ja nüüd äh, läheme kolmanda küsimuste vooru ja iga kõneleja saab aega ühe minuti, nii et palun esitage ainult küsimuse ja ärge tehke siis sissejuhatust, härra Preeda kõigepealt. tänan. mul on äh, paar küsimust. kõigepealt, äh, kuidas te hindate üleatlandilisi suhteid poliitilisest vaatenurgast, eelkõige kaitsepoliitika vaatenurgast? arvatavasti tekib äh, mõningaid raskusi kaitsepoliitika valdkonnas ja teiseks ma loodan, et äh, oskate öelda, milline võiks olla üle, üleatlandiline koostöö aasta pärast? ja nüüd äh, Moldova juurde, Moldovas on toimunud uued valimised, nad liiguvad Euroopa poole, kuidas te hindate olukorda Moldovas, millised on nende partnerlusvõimalused, tegemist on siin nagu äh, testriigiga nüüd idapoolsete riikide hulgas ja see võiks aidata meil äh, ka parandada suhteid teiste idapoolsete riikidega. härra Howitt, üks minut, palun. kõigepealt äh, suur tänu teile ja õnnesoovid ametisse nimetamise puhul härra Tänakile, ma tahaksin öelda, et millist lisandväärtust siin huvitav toorid nüüd kaasa toovad selleks, aga mul on teile ka mõned küsimused äh, ka üleatlandiliste suhete kohta. Te ütlesite ise ükskord, et te olete Hillary Clintoni äh, Euroopa versioon, aga igal juhul teil on võimalik temaga teha tõesti tugevat tööd partnerina, kuidas te tagate, et USA vaatab üle Atlandi meie poole, mitte üle Vaikse ookeani teisele poole, kuidas äh, te näete tööd üleatlandilises nõukogus, äh, dialoogis USA-ga üldiselt ja lõpetuseks ma tahaksin küsida, et äh, olgugi, et me oleme pärit samast riigist, siis mul tekib küsimus, et kas te püüdlete harmoonia poole USA-ga iga hinna eest? suur tänu, äh, kolleeg Howitt ja järgmisena härra Sarjus Volski, üks minut, palun. baroness uh, Ashton, kõigepealt õnnitlen teid ametisse nimetamise puhul ja me ootame tõesti äh, väga äh, tõhusat ÜVJP-d ja välisteenistust äh, teie juhtimisel. kuivõrd oluline on teie jaoks idapartnerlus, kuidas te kavatsete sellekohast projekti rakendada ja kuidas te tagate nii Euroopa Liidu kui ka meie idapoolsete naabrite huvidega arvestamise jättes kõrvale kolmandad huvid ja nüüd äh, energiatarnekindlus välispoliitika osana äh, meie koda on otsustanud, et meil peaks olema energia välispoliitika, mis on osa välispoliitikast lähtuvalt Lissaboni lepingust. kuidas te kavatsete tagada, et äh, see saab tõesti olema osa Euroopa Liidu välispoliitikast ja kuidas te tagate, et energiaharta põhimõtted rakenduvad ka praktikas ja kolmas küsimus Euroopa Liidu äh, ja Venemaa suhted kuidas te kombineerite väärtustel põhinevad äh, inimõigused, välispoliitika faktorid ning majanduspoliitilised huvid? ja neljandaks ähm, küsimus on ähm, välisteenistuse kohta. austatud äh, kolleegid, pidage kinni äh, kõne eest, härra Kuteri, üks minut, palun. tänan, proua Ashton nüüd äh, me võime tõesti rääkida edust äh, välispoliitikas, meil on kakskümmend kaks äh, missiooni, EJKP raames on mitmesuguseid tsiviil- ja militaarvahendeid, millega on võimalik kriise hallata ja nendest üle saada, aga on palju väljakutseid siiski meil tuleb tagada korralikud struktuurid erinevatele poliitikatele, ettevõtmistele, ka EKJP e raames. kuidas te kavatsete kujundada uusi missioone Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitikat üldiselt ja kuidas te näete suhteid NATO-ga, kas need on omavahel seostatavad või mitte. tänan ja järgmisena proua Ashton, teil on võimalik vastata nüüd vii-, nelja minuti jooksul, palun. But... annan endast parima, kuid äh, kolleegid, äkki mõistate, et äh, kuivõrd tõesti on ainult neli minutit, ei saa vastata detailselt äh, nüüd äh, härra Howiti ja härra Preda küsimused, teil on täiesti õigus äh, transatlantilistest suhetest rääkides. transatlantilise nõukogu kogemus äh, on andnud mulle palju, ma kohtun Clintoniga reedel, me oleme juba rääkinud telefoni teel ja kindlasti on reedene esimene paljudest kohtumistest, ma pean seda strateegiliselt oluliseks, paljudes küsimustes me oleme ameeriklastega Äh, ühel meelel on aga ka palju selliseid küsimusi, kus eriarvamusel me peame suhteid kasutama ära nii palju kui võimalik, mina siis omalt poolt kaitsen meie huvisid, tema kaitseb äh, Ameerika Ühendriikide huvisid omalt poolt. mis puudutavad Moldovat, härra Preda, idapartnerlus Äh, kujuneb ülioluliseks meie töös ja ma olengi juba palunud, et me saaksime arutelusid pidada selles küsimuses, mitte ainult äh, kolleeg äh, Ferrero Valdneriga, kes võtab üle kaubandusportfelli minult Sarjus Volskile küsim-, vastuseks äh, idapartnerlus on oluline, energia tarnekindlus, see on osa ju sellest dialoogist, mis meil juba on käigus, kuid teil on täiesti õigus äh, volinik, kes vastutab tulevikus nende küsimuste eest, temaga me peame koostööd tegema, kuid ka see dialoog peab olema laiem nii tippkohtumistel kui ka teistes foorumites, see peab olema selleks läbivaks teemaks, kui lubate, nii et äh, ma kavatsen sellest seisukohast kinni pidada. Venemaa. kaks nädalat tagasi toimus tippkohtumine Stockholmis, kõik need küsimused, äh, millele te viitasite, leidsid arutelud ka, arutelu ka seal, inimõigused, äh, Venemaaga dialoog, meie suhete süvendamine ja laiendamine, tulevikus uus suunatus ja nii edasi. Äh, ma olen suhteliselt optimistlik, et me suudame rohkem ära teha selleks, et see dialoog oleks järgnevatel nädalatel, kuudel, aastatel tugevam kui täna ja võimalus selleks on olemas. Teie neljandat küsimust ma kahjuks ei kuulanud, kuivõrd president võttis teilt ära mikrofoni, hiljem võib-olla küsite selle uuesti üle. Äh, härra Gutierre, äh, proua Ashton vabandab nime segamaajamise eest Äh, ma ei saa teile anda teie küsimusele äh, mingit ko-, konkreetset ja paikapanevat vastust praegu, sellepärast et äh, ma olen olnud kaks päeva ametis, kuid me peame oma jõupingutusi koondama. ma juba olengi käivitanud terve rida kohtumisi, kus me üritame ühe laua taha tuua meie tsiviil- ja sõjaliste operatsioonide osalejad selleks, et leida siis ühistee erinevate programmide vahel. NATO homme neljapäeval ja, ja reedel ka kohtun äh, ma NATO raames äh, meie vastaspoolega ning äh, loodetavasti kujuneb välja ka väga positiivne dialoog NATO peasekretäriga. suur tänu, proua Ashton, väga hästi pidasite kinni kõneajast. neljas plokk üheks minutiks, sõna proua Vaiderele. Uh, proua Ashton pärast Gruusiasse sisse pärast Venemaa poolset äh, Gruusiasse sissemarsimist äh, jäid sada kolmkümmend üheksa tuhat inimest koduta, paljud nendest pole saanud äh, kodudesse tagasi pöörduda, kuna see pole turvaline. ja olukord on okupeeritud aladel väga halb. kõrgema esindajana, kuidas te kavatsete selle olukorra lahendada? Eh, tagades inimestele nende õigused. teiseks, energiapoliitikat on kasutatud välispoliitilise hoovana. mida te kavatsete teha selleks, et eh, mõne Euroopa eh, üksiku liikmesriigi erihuvid ei läheks vastu meie ühtse välispo-, ühtsele välispoliitikale energiavaldkonnas. ja mis nüüd puudutab seda, et Euroopa Liidu presidendi ja teie Äh, tööosad, aspektid äh, kattuvad. ka tema ju esindab Euroopa Liitu, kuidas te kavatsete lahendada sellised võimalikud olukorrad, kus teil lähevad härra Van Rompuyga seisukohad äh, lahku? härra Watson, üks minut ja ma paluksin, et esitage ainult üks küsimus selle minuti jooksul, sellepärast et muidu ei jõua proua Ashton teile nendele vastata, see on lihtsalt Äh, ebainimlik, ta ei suuda nelja minutiga kõikidele küsimustele vastata. härra Watson, suur tänu, äh, härra esimees. paruness Ashton, räägige palun paari sõnaga oma strateegilistest prioriteetidest välisteenistusele. kas Euroopa Liidu väärtuste edendamine on äh, strateegiline eesmärk ja kui jah, siis kuidas te kavatsete toetada demokraatia, inimõiguste, õigusriigi põhimõtete ja surmanuhtluse tühistamise eesmärkide nimel? ja veel Afganistanist, kas te olete nõus president Obamaga, et äh, maailma julgeolek on kaalul ja kui jah, siis milline peaks olema Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu roll? suur tänu, härra Watson järgmisena saab sõna üheks minutiks äh, proua Janaku. Äh, suur tänu, härra esimees. Äh, tere tulemast, äh, proua Ashton, meie komisjoni Lissaboni lepingu vastuvõtmisel oli meie eesmärgiks tagada Euroopa Liidule välismaailmas selge kõlapind ja et me räägiksime ühel häälel ja ma tahaksin äh, minu küsimusele jah või ei vastust, kas inimõigused on teile eeltingimuseks heade suhete tagamiseks kõikide maailma riikidega, pean silmas peaasjalikult Euroopa Liidust rahasid saavaid Aafrika riike. suur tänu, proua Janaku ja sõna saab äh, härra äh, Raudšek üheks minutiks, palun. suur tänu, härra esimees, paruness Ashton, küsimus Hiina kohta kuidas peaks Hiina tasakaalustama äh, osalt äh, oma strateegilise partnerluse ja koostöö vajadusi Hiinaga äh, Äh, kliimamuutuste, vaesuse väljajuurimise, relvade leviku piiramisega in- äh, ja tasakaalustame selle siis inimõigustega seonduvate murekohtadega ja sellega, et me tunneme teatavat muret Hiina tegevuse pärast osades arenguriikides, äh, peaasjalikult Aafrikas ja see oli minu esimene küsimus. teine küsimus, Iraan. president Ahmadinejad ütles eelmisel Äh, pühapäeval äh, välja plaani ehitada veel küm-, kümme äh, tu-, rikastamisjaama, see läheb otseselt vastu Energiaagentuuri seisukohtadele, kes on hukka mõistnud sellised sammud Islamivabariigist, kuidas te kavatsete Iraanis hundida vastama ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide sätetele ja mida teha inim-, ähm, kodanikuvabadustega, kodanikuorganisatsioonidega Iraanis, kuidas neid toetada. sõna on äh, sõna neljaks minutiks proua Ashtonile uh,. aitäh selles osas, mis puudutab Gruusia küsimust, ma arvan, et me reageerisime möödunud aastal kiiresti ja tõhusalt Teie küsimus sisaldas laiemat küsimust inimõiguste kohta. kas me peaksime vaatama, et see oleks osaks nendest väärtustest, nagu härra Watson ütles, mis meile on kallis? ja kas see mõjutab meie lähenemist? küsimus oli ka välispoliitika ja nõukogu presidendi kohta. lepingutes on kõik väga selgelt paigas, kes mida teeb ja ma arvan, et selles osas ei peaks tekkima konflikte Äh, sest meil on ju olnud juba ka äh, roteeruva eesistumise ajal äh, selline meeskonnatöö ja ma arvan, et me suudame seda ka tulevikus jätkata mis puudutab nüüd välisteenistust, siis ma arvan, et need väärtused, mida ma mainisin, on just selle kõige keskmes. üheks eeliseks on see, et me saame saata komisjoni delegatsioone igale poole ja me Äh, saame vaadata, millised on need lisandväärtused, mida me saame anda sellele, mida liikmesriigid teevad. meil tekib võimalus kõnelda just nimelt äh, ühel häälel ülejäänud maailma riikidega, eriti nendes küsimustes, mis meile on olulised. Äh, kuidas me suhtleme konkreetselt riikidega? see sõltub konkreetsetest olukordadest Äh, Afgan-, Afganistani osas ma toetan seda, mida öelnud härra Obama, on väga oluline, et me teeksime tihedat koostööd nendes valdkondades, kus me saame anda lisandväärtuse. me saame näiteks aidata koolituse ja toetuse äh, vallas ja seda on tunnis, tunnustatud mitte ainult Afganistanis, ka, ka mujal maailmas. aga ma arvan, et sellel teemal me tõesti äh, peame kõnelusi transatlantilise partnerluse raames Äh, kui te küsisite mulle jah-nõu küsimuse, siis ma paraku ei saa vastata ühis, äh, ühesõnaliselt. ma olen olnud inimõigustega tegelev minister, minu arvates on äärmiselt oluline, äh, kus me saame saavutada lisandväärtust, sundides neid riike selliseid küsimusi tõsiselt võtma läbi dialoogi ja kus on parem öelda, et sellistes tingimustes meil ei ole võimalik teiega dialoogi pidada. minu seisukoht on, on selline et teie kui parlamendisaadikute ülesanne on mulle öelda, kus me millist suhtlemist peame äh, rakendama. mina üritan teile omalt poolt selgelt mõista anda, miks me ühel või teisel moel peame käima, käituma ja kuidas äh, see sobib kokku meie inimõiguste edendamise kavaga. Hiina osas äh, kaubandus volinikuga ma olen juba pidanud kõrgetasemelist dialoogi Hiinaga, esmaspäeval ma tegelikult kohtusin ka lühidalt eh, Hiina poole esindajatega. minu arvates on meil Hiinaga vaja väga olulisi strateegilisi suhteid. Hiina peab vaatama Euroopa Liidu poole samal määral, kui ta vaatab USA poole. Eh, mul on väga head suhted Hiina kaubandusministri ja välisministriga ning eh, ma loodan, et mul õnnestub neile suhetele ka tulevikus tugevdada. meil me peame pöörama tähelepanu ka suhetele Aafrika riikidega selles, kuida-, selles osas, kuidas me saaksime tõesti arengut selles piirkonnas edendada ning Iraani osas äh, ma leian, et Iraani otsus on tõesti kahetsusväärne. me peame üles näitama ühtsust. ma arvan, et see ühtsus on rahvusvahelisel areenil juba olemas. Äh, me oleme hukka mõistnud need viimased sammud, mida Iraan on astunud ja ma arvan, et tegemist on probleemiga, mis tuleb lahendada läbirääkimiste laua taga, aga siiski peaks tegema ettevalmistusi ka sanktsioonideks. aitäh, proua Ashton. ja nüüd viies küsimuste voor ja nüüd äh, Lokpiiler on järgmine sõnasaaja. austatud äh, Boris Ashton, te mainisite Iraani äh, tuumapoliitika teemat aga ma tahaksin teada, millised on teie plaanid seoses Iraani Euroopa Liidu suhete tulevikuga, näiteks mis puudutab äh, Iraani kodanikuühiskonna potentsiaali ärakasutamist. on hea, et meil on läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi kaotamise osas, on hea, et meil on NPT kontrollikomisjon ja ma tahaksin teada, millised äh, on Euroopa plaanid seoses konkreetsete rakendamisplaanidega? aitäh, äh, proua Lokk-Piiler ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Van Orden. Äh, baroness Ashton, teie ametisse nimetamine tuli Briti peaministrilt ja tema sotsiaaldemokraatidest mõttekaaslastelt. kui Suurbritannia valitsus muutub, kas te siis annate lahkumisavalduse ja taotlete uut mandaati? Briti peaminister on öelnud, et me oleme Afganistanis selleks, et meie tänavad kodus oleks turvalisemad. mida ta sellega teie arvates mõtles, kui meil iga päev tulevad Suurbritanniasse inimesed tihti ebaseaduslikult Afganistanist, Somaaliast, Iraagist ja teistest riikidest, mis toetavad terroriste. ja kas te toetate Sri Lanka vali, valitsust, mis vajab majanduslepinguid selleks, et pärast kolmekümmend aastat majandus, terrorismi majandus jälle jalule saada? aitäh, härra Van Orden ja nüüd saab üheks minutiks sõna äh, härra Kovatš aitäh, äh, Äh, proua Ashton, kõigepealt tahaksin teid õnnitleda ametisse nimetamise puhul. minu küsimus puudutab rohkem institutsioone. kuidas te kavatsete koordineerida oma tegevust ühise välispoliitika ja julgeolekupoliitika vallas nende komisjonidega, kes ja nende volin-, volinikega, kes tegutsevad samuti välispoliitikaga, näiteks arenguvolinik, äh, laienemisvolinik ja nõnda edasi. ning kuidas äh, Äh, toimub koostöö äh, nende volinike ja tulevase Euroopa Liidu välisteenistuse vahel. kas teil on vajas äh, plaanis luua komisjoni sees mingi välispoliitika rakkerühm ning kas hakkate neid konkreetseid ülesandeid paika panema kohe esimesest päevast peale või te teete seda ad hoc baasil töö käigus? aitäh aitäh, härra Kovatšek ja nüüd saab sõna üheks minutiks härra Muunitš. vabandust, proua Muunitš. mul on väga hea meel naisena selle üle, et teid on ametisse nimetatud. president Obama on esindanud strateegia Afganistani kohta ning NATO välisministrid kohtuvad äh, homme ja ülehomme Brüsselis. kas meil on olemas juba Euroopa Liidu ühine seisukoht ja sama puudutab ka kahekümne kaheksandat äh, jaanuaril toimuvat rahvusvahelist äh, konverentsi Afganistani teemal. kas me üritame Euroopa Liidus saavutada ühtse seisukoha Afganistani osas äh, ja mis puudutab Atalantat ja äh, julgeolekut India ookeanis, siis me oleme rahul nende edusammudega, mis sellel operatsioonil olnud, aga see peab olema jätkusuutlik operatsioon. kuidas te hoolitsete selle eest, et see operatsioon on jätkusuutlik ja kuidas äh, tagada julgeolekut Somaalias? Äh, see on ju ja kas te näete, et seda valdkonda tuleks koordineerida teiste volinikega nagu arengupoliitika. ja teiseks, Kesk-Ameerika on Euroopa poolt tähelepanuta jäänud, kas teil on konkreetseid plaane Ladina-Ameerika osas? aitäh. ja nüüd on teil jälle aega neli minutit, et vastata. tänan, härra esimees, proua Lohpiiler. Te küsisite minult Iraani kodanikuühiskonna kohta ma arvan, et äh, see on väga oluline aspekt meie poliitikates meie suhted äh, teiste riikidega on nagu pusle, mis koosneb erinevatest osadest äh,, militaar äh,, majandus ja muud aspektid, ning samuti on tähtsad parlamentide vahelised äh, suhted, välisministrite vahelised suhted, me igati äh, üritame dialoogi süvendada ja see on tõesti väga oluline teema, mis puudutab tuumarelva leviku piiramise lepingut, NPT lepingut, siis äh, oluline on see, et äh, algatused jätkuvad ja härra Van Orden äh, mis äh, puudutab nüüd teie poolt mainitud äh, seoses äh, Briti peaministriga, siis ähm, see, see küll nii ei olnud, nagu teie ütlesite ja teie partei juht oli üks esimesi, kes mind õnnitles ja igal juhul tagasi astuda ma valitsuse vahetudes ei kavatse. mul on hea meel, et ta mind nii südamlikult tervitas ja ta ütles, et ükskõik, kas on opositsioonis või mitte, teevad minuga koostööd ja kui ma olin Suurbritannia volinik, siis ma töötasin koos kõikide fraktsioonidega. nüüd, mis puudutab sisserändamispoliitikat, siis selles osas tuleb tööd jätkata. Sri Lanka osas kohtun äh, Sri Lanka välisministriga ja äh, lähtun ÜVJP pluss äh, plaanist ehk GSP pluss äh, plaanist ja igal juhul üritan äh, teha kõik, et vastavaid kriteeriumeid rakendataks korralikult ja dialoog jätkub. härra Kovatšek volinike koostöö kohta, mina loomulikult ei hakka neid suunama, aga äh, kaubandusvolinikuna ma tegin äh, koostööd äh, tööstus- ja arenguvolinikega ka kliimaküsimustes ja ma kavatsen sellist tööd äh, ka tulevikus jätkata. ma usun, et koostööd tehes on meil võimalik saavutada rohkem ja ma jään ära ootama selle osalist tööd. minu äh, töö on institutsioonine ülene, aga igal juhul kindlasti kolleegid volinikud annavad äh, ka oma panuse, kui tööd käivituvad. suur tänu, äh, proua Munits, äh, teiepoolsete sõnade eest. nõukogu äh, kohtumised, NATO kohtumised, need on kõik võimalused rääkida Euroopa Liidu ja kolleegidega ja teiste kolleegidega keerulistel teemadel ka Afganistanist ja ma kindlasti kasutan seda võimalust. ja mis puudutab äh, Atalantat, siis nagu ma ka eelnevalt juba ütlesin, siis meil peaksid olema ka maismaamissioonid seal, et äh, tagada äh, rahu ja stabiilsus Somaalias ja me peame tegema koostööd ka Aafrika Liiduga. Kesk-Ameerika osas ka oluline teema ja räägin sellest täpsemalt hiljem tänan, Barnes Ashton ja järgmises äh, kuues küsimuste esitamise voorus äh, saavad nüüd rääkida komisjonide esindajad ja kõigepealt äh, proua Haudala. austatud härra esimees, proua Ashton, teie taust tõotab head inimõiguste osas see, need kindlasti saavad tugevama positsiooni meie välispoliitikas, kuid ma olen väga skeptiline teie sõnade suhtes seoses vaikse diplomaatiaga. jah, seda on teinekord vaja äh, näiteks inimõiguste äh, eest võitlejate toetamisel, kui nende elu on ohus. kas te ei leia aga, et meil peaks olema väga jõulised just nimelt avaldused selliste riikide suhtes nagu Hiina ja teised, nii et võib-olla mõtlete natukene sellele suhtele vaikiva diplomaatia jõu jõulise nähtava tegutsemise vahel. ja järgmisena saab sõna kaitsekomisjoni ja allkomisjoni esimees härra Danjean. suur tänu, härra esimees. proua Ashton, kõigepealt lubage teid õnnitleda ametisse nimet-, ameti nimetamise puhul räägin siis äh, kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni nimel. praktiline küsimus, teie olete nüüd edaspidi Euroopa Liidu välisteenistuse juht. välisteenistus on muidugi väga oluliseks vahendiks meie ühtse välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisel nagu me oleme siin parlamendis ja ka nõukogus kuulnud, on see selline institutsioon, millel on väga suur kriisijuhtimise aparaat, Äh, see koondab äh, senini komisjoni ja nõukogu üksused ja osaliselt on siis see struktuur sõjalist iseloomu, teisalt jälle aga tsiviilüksus, nii et kuidas te näete ette, et need erinevad aspektid omavahel kokku hakkavad sobima? Euroopa Kaitseagentuuri etteotsa astute te samuti kõrgema esindajana ja praegu on seal väga suuri raskusi suutlikkuse ja, ja vahenditega, nii nagu teiste agentuuridegi puhul kaitseameti, kaitseagentuuri äh, rahad on väga napid ja nagu ma aru saan, teie enda koduriik äh, tekitab peamisi raskusi mitmeaastaste rahastamisprogrammidega. järgmisena saab Arengukomisjoni nimel sõna härra Deva pooleteiseks minutiks. suur tänu, härra esimees. tuleb tunnistada, et parunes Ashton on võtnud endale tohutu raske ülesande, edu teile kuid samas äh, on proua Ashton äh, vähemalt oma piirkonna Uphollandi Euroopa kaardile toonud ja see on juba palju tõotav. Äh, esindan ma siin arengukomisjoni aseesimehena ja ma tahaksin, et te kinnitaksite, et te mõistate, milline on erinevus liikmesriikide välispoliitikate koordineerimisel ja eh, maailma eh, vaesuse leevendamise vahel, mis on ometigi ju protsess. kinnitage ühtlasi ka, et te olete lihtsalt, et ei ole lihtsalt võrdne võrdsete seas eh, võrreldes liidu välisministritega ja kas, ja et ei ole ka, et ei ole, et olete võrdne ka härra Piibalskiga, kes on nüüd uus arenguvolinik suur tänu, järgmisena saab sõna proua Muscardini kes esindab äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni. Äh, suur tänu härra esimees. Baroness Ashton, meie tahaksime näha, et äh, meie koos teiega suudaksime alati kiirelt tegutseda. Teie hakkate vastat-, vastutama Euroopa Komisjoni esinduste eest kolmandates riikides Need on esindused, mis põhimõtteliselt tegelevad kaubandusküsimustega. kas te olete seisukohal, et teil õnnestub äh, omavahel sobitada kaubandusküsimused välispoliitiliste eesmärkidega kolmandate riikide esindustes. kas te arvate, et vajadus äh, järjest kasvava ametnike väe järele on äh, vajalik äh, nendes äh, lähetustes, nii parlamendis kui ka komisjonis siis need ametnikud. ja me tahaksime, et oleks tagatud parem seire koha peal seoses kaubandusliku tegevusega, dumpinguga ja, ja et hoitaks parem silm peal ka võimalikul võltsimistegevusel nendes kolmandates riikides. kuid selle kõige tagamiseks peab äh, ellu viima äh, sarnast poliitikat ka väliskaubanduse kontekstis, kus inimõigusi hoitakse all ja et kaitstakse kaubanduse kui sellise õigusi. suur tänu, proua Muscardini. ja, ja nüüd saab äh, parunes Ashton sõna, te saate lisaminuti muuseas. Teil on sõna, palun. viis minutit suisa. suur tänu, jah, te olete väga helde. kõigepealt küsiti Äh, vaikiva diplomaatia inimõiguste kohta proua Haudale küsimus. ma kasutasin seda terminit väga ettevaatlikult. ma olen äh, seda kirjeldanud, äh, ma olen öelnud, et ma ei taha olla pidevalt rambivalguses. on asju, mida saab teha ka vaikselt vaiksemalt, kuid muidugi ma olen valmis astuma rambivalgusesse, kui see on vajalik. kuid see ei tähenda seda, et ma igal juhul seda teeksin. Need, kes on minu tööd järginud, ilmselt äh, on nõus minuga, kui ma ütlen, et kui on vaja, siis tuleb astuda äh, ja väga, astuda välja ja väga kõlaval häälel oma muret äh, väljendada maailmas toimuva pärast. ja ma olen täiesti mul on teatu, teatud renomee juba selles valdkonnas ja ma kavatsen seda kõrgel hoida jah, ja nüüd edasi õige on see, et me peame vaatama äh, kaitseagentuuri osas äh, natukene kaugemale. Äh, see agentuur on viimase viie aasta jooksul olnud küll väga edukas, kuid palju on veel vaja ära teha, me peame tagama komisjoni ja see agentuuri vahel tihedama koostöö. üks minu ambitsioonideks järgnevate nädalate jaoks on ühendus saada kõikide nendega, kes tegelevad nii selle agentuuriga kui ka teistega, et kuidas saada paika objektiivsed eesmärgid pikaajalises perspektiivis ja kuidas see kõik peaks hakkama välja nägema muidugi tege-, tõsiasi, et agentuur on uus äh,, annab meile võimaluse selle, et me saame väga ettevaatlikult panna paika meie strateegilised eesmärgid. ja ma olen täiesti aru saanud sellest, et äh, et strateegilised eesmärgid õige, on väga, väga, väga tähtsad. härra Teeva, areng arengukoostöö. Teie küsimus ilmselt tahab tagada selle, et arengult ei võetaks ära häält, ma olen täiesti nõus sellega, ja et isegi, kui me paneme kokku Euroopa Liidu tegevuse nendes piirkondades, kus arengupoliitika on meie poliitikate võtmeosaks, peate olema kaasatud ka teie arengukomisjonina, te peate pidevalt te peate alati suutma välja selgelt ära näha, milline on osa meie tööst, mis läheb arengutööks. kuid samas tuleb näha ka laiemat pilti. kaubandusvoliniku töö käis käsikäes arenguvoliniku tööga, kuid kliimaalane äh, töö käib koos äh, arengutegevusega, kaitsepoliitika samuti, ei saa ju eeldada, et majandus ja põllumajandust arendatakse, kui seda tuleb teha sõjapiirkondades ja nii edasi proua Muscardini, mina olen huvitatud, et välisteenistusse tuleksid kõige eh, teravama mõistusega inimesed, kes tõesti suudavad eh, oma uut rolli välja kanda. kaubandusküsimus eh, on olnud minu jaoks väga oluline kogemus, ta on andnud see mulle palju, ma olen palju inimesi näinud üle terve maailma, kes suudavad oma tööd teha, kuid teil on täiesti õigus seda küsimust tõstatades. parlamendisaadikud, kui teiegi käite oma missioonidel, ma oleks huvitatud sellest tagasisidemest selle kohta, et kus te leiate energiat, et meil oleks kõige rohkem võimalik ära teha ja kus on suuri vajakajäämisi. suur tänu, proua Ashton, seitsmes plokk, küsimuste plokk, alustame härra Strassaga, üks minut, palun. suur tänu, tere tulemast äh, Euroopa Parlamenti ja õnnesoovid ametisse nimetamise puhul. soovime teile igati edu. tahaksin tagasi tulla üleatlandiliste suhete juurde eriti mis puudutab äh, meie koostööd USA-ga julgeoleku valdkonnas. see on äh, vajalik mitte ainult äh, pärast kahe tuhande esimese aasta terrorirünnakuid, aga parlamendi liikmetele valmistab muret kodanikuõiguste kaitse ja andmekaitse. oleme kuulnud äh, murettekitavaid äh, uudiseid, äh, et kümme dollarit äh, sissesõidumaksu, siis viisavabastusprogramm ja see, kuidas neid andmeid ikkagi siis uuritakse ja säilitatakse, tahaksime rohkem infot selle kohta. suur tänu kolleeg Strasserile ja järgmisena proua Ojuland, üks minut. For the high representative One, one remark. tere tulemast. Äh, vabandust, sõna anti proua Ojulandile. aitäh, hea esimees proua Ojuland, jah. usun, et see küsimus tuli mulle. mu, äh, Lady Ashton, minu küsimus on seotud Venemaa-Gruusia konfliktiga ma soovin teada mida teie euroopa liidu välispoliitilise juhina kavatsete teha selleks et me viie aasta pärast ei oleks gruusia puhul samas seisus nagu me täna oleme transnistria ja nagorno karabahhi puhul? mida te plaanite teha et lõuna osseetia ja abhaasia saaksid taas ühineda emamaa gruusiaga nii nagu rahvusvahelise õiguse aktid seda nõuavad? ja mis samuti väga oluline mida te kavatsete teha selleks et võimalikku uut konflikti ära hoida venemaa ja gruusia vahel? peale sõja algust eelmisel aastal rääkisime me kõik sellest mida euroopa liit oleks võinud ja pidanud tegema selleks et konflikti ära hoida ja me teame et täna on gruusias olukord endiselt väga habras. kas te äh, saaksite nõuda venemaalt seda et euroopa liidu vaatlejad lubatakse okupeeritud territooriumitele lõuna osseetiasse ja abhaasiasse? suur aitäh, proua Ojuland ja nüüd saab üheks minutiks sõna äh, härra Paleksis. aitäh, proua Ashton, sotsiaaldemokraadid äh, pooldavad desarmeerimist. kas teie jagate Ameerika presidendi härra Obama nägemust tuumavabast maailmast? milliseid meetmeid võiks Euroopa Liit selles suunas rakendada? ning kuulates teie vastutusi, vastuseid, on mulle jäänud mulje, et mida keerulisema küsimuse te saate, seda parema vastuse te annate. niisiis ma tahaksin teile esitada ühe üsna selge küsimuse, mis milline on teie arvates Türgi või võimalus liituda Euroopa Liiduga näiteks kuskil kümne-viieteist aasta pärast, aitäh! aitäh, härra Palekis ja nüüd saab sõna proua Oomen Reuten üheks minutiks. nii, nüüd on siis tõesti minu kord veel kord tere tulemast teile, proua Ashton. ühes oma vastustest äh, andsite te mõista, et te olete Suurbritannia volinik, aga ma tahaksin teile veel kord öelda, et komisjoni volinikel ei ole rahvust. veel üks asi kui te maailmas ringi reisite, siis te esi-, esindate meie ühiseid väärtusi, nii nagu need on kirjas äh, meie aluslepingutes ja põhiõiguste hartas. Ühendkuningriik ei ole hartaga liitunud. kuidas te saate sellega seoses äh, kaitsta hartat ja äh, muid inimõiguste konventsioone? aitäh aitäh, proua Omen-Reuten ja nüüd saab siis neljaks minutiks sõna volinik. aitäh, mulle esitati jällegi küsimus transatlantiliste suhete kohta ja eriti julgeolekualaste andmete kaitse kohta Äh, loomulikult härra Barrot on sellega rohkem tegelenud kui mina, tema on vastutav volinik, aga nii palju, kui mina mäletan, meil oli parlamendiga väga põhjalik arutelu sellel teemal. Äh, sel ajal ma olin äh, Suurbritannia minister ja Suurbritannia oli eesistujaks, me tegelesime selle teemaga nagu andmete kogumine, andmete kaitse julgeoleku aspektide eest hoolitsemine ja samas hoolitsemine selle eest, et kodanike õigused on äh, kaitstud, ma ei, ma ei tea, kuhu nende aruteludega praegu on jõudnud, see ei ole, see ei kuulu minu pädevusse, aga tegemist on olulise teemaga ja aitäh, et te selle tõstatasite. proua Ojuland, äh, Gruusia ma ei saa siin praegu üksikasjadesse laskuda, kuidas me peame probleemi lahendama. Äh, te täiesti õigustatult äh, palusite, et me tunnustaksime kahte asja. kõigepealt seda, et meil on vaja dialoogi, me peame olema teadlikud nendest küsimustest, kuigi äh, võib-olla konflikti on juba edasi arenenud. ja meil tõesti on vaja tulevikus sellist tugevamat dialoogi, ma loodan, et äh, eelseisvatel kuudel ja nädalatel minu seisukohad selles küsimuses äh, kristalliseeruvad aga mul on tõesti vaja äh, väga palju pidada kolleege, kolleegidega dialoog oma eelkäijatega, parlamendiliikmetega, et oma plaanides selgust saada. härra Paleskis, Tuumavaba maailm, äh, aitäh, et äh, ütlesite, et mulle meeldivad keerulised küsimused ja esitasite selle küsimuse. ma arvan, et tuumavaba maailm on see, mida soovivad kõik kodanikud ja selle saavutamine on protsess, mis on äärmiselt keeruline president Obama on äh, väljendanud USA seisukohta selles küsimuses. Te küsisite ka Türgi kohta. viimati, kui ma selle teemaga tegelesin, siis on kolmkümmend kolm peatükki, äh, millest Türgi on lõpe-, sulgenud ainult ühe, tegemist on väga pika protsessiga. nõukogus on väga erinevad seisukohad kogu laienemise osas, on erinevad seisukohad selles osas, kuidas edasi arendada suhteid Türgiga, nii et, et sel teemal tuleb veel arutelusid pidada, nii et, et läbirääkimised on kestnud pikka aega ja ainult üks peatükk on lõpetatud. ja lõpetuseks proua Omen Reuteni küsimus. ma ei üritanud öelda, et ma olen Suurbritannia volinik, ma üritasin pigem öelda, et ma olen pärit Suurbritanniast Äh, ma, ma ei ole, ma olen tegelikult ju eurooplane ning oma töösse suhtun ma eurooplasena. Äh, ma tõesti olen pärit konkreetsest riigist, ma olen selle üle uhke, aga samas olen ma ka uhke, et ma olen eurooplane ja just äh, sellest aspektist lähtudes teen ma oma tööd. ja ma sooviksin, et kõik liikmesriigid osaleksid meie ühises töös võrdsel määral Ah, harta kohta te ei vastanud. ma ütlesin, et ma, ma sooviksin, et kõik liikmesriigid äh, seda toetaksid. mul oli jällegi konkreetne küsimus harta kohta, ütleb proua Omen Roimann. jah, ma küsisin, kuidas saate te kaitsta äh, põhiõiguste hartat ja kuidas äh, mida te te teete selleks, et allkirjutada, allakirjastada Euroopa Inimõiguste konventsioon? ma arvan, et ma olen juba selgelt mõista andnud, et need konkreetsed detailid, kuidas ma midagi teha kavatsen, seda ma praegu teile rääkida ei saa, aga ma olen olnud inimõiguste minister ja ma olen oma töös alati pööranud inimõigustele väga suurt tähelepanu. ja kui küsimus on, et kas Suurbritanniast erinevalt mul on teistsugune seisukoht, jah, minu seisukoht on eurooplase ja Euroopa Komisjoni liikme oma. aitäh, proua Ashton ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Poskur. aitäh proua Ashton, õnnitlen teid ametisse nimetamise puhul, mul on väga hea meel, et teie sellel ametikohal olete. ma tahaksin esitada teile küsimuse assotsiatsiooni lepingute kohta. kuidas neid saaks kasutada selleks, et parandada demokraatiat ja inimõigust ja soodustada regionaalset integratsiooni? ja ma tahaksin veel küsida, et äh, kuidas teie äh, kõrge esindajana saatsite näiteks ähm, äh, kõneldes Kesk-Ameerika riikide organisatsioonidega avaldada mõju selleks, et seal olukord oleks stabiilne ja jätkusuutlik. ja nüüd rääkides Colsoni raportist, kuidas teie näete selle raporti soovituste ellurakendamist? aitäh proua Poskurt. ja nüüd saab sõna härra Landsbergis. aitäh, äh, lugupeetud äh, proua Ashton. me siin äh, ülistame Euroopa Liidu solidaarsust, aga tegelikkusest on ju see väga kaugel Äh, Venemaa ja Saksamaa ehitavad gaasitoru Läänemerre ja ei hooli sellest, mida ülejäänud liikmesriigid arvavad. ja nüüd äh, ignoreeri-, ignoreeritakse ka äh, Rahvapartei resolutsiooni, kus on väga selgelt välja toodud kõik keskkonnaohud, mis selle projektiga kaasnevad Pro,. proua Ashton Äh, samuti hakkavad seda torujuhet valvama Vene sõjalaevad. niisiis äh, Läänemeri muut-, muutub äh, siis piirkonnaks, kus poliitikat hakkab dikteerima Kreml. kas me ei peaks lülitama ka selle probleemi lahendamise oma prioriteetide hulka? ja nüüd saab äh, härra Katšin sõna üheks minutiks. aitäh, esimees. Äh, äh, proua Ashton, Bosnia-Hertsegoviina omab väga keerulist ajalugu ning selle riigi tulevik on ebakindel. Teil on kõrge esindaja Sarajevos, aga te tahate ta ametist lahti lasta. miks? me teame, et Bo-, äh, äh, Bosnia-Hertsegoviina äh, on Euroopa Liiduga liitumisest kaugel ometigi paljud selle piirkonna riigid on juba Euroopa Liiduga liitunud. mulle, mul, ma leian, et kuniks Bosnia-Hertsegoviina liitub, on seal vaja kõrget esindajat ma ei leia, et oleks õige kõrge esindaja ametikoht seal kaotada ja võib-olla seetõttu Bosnia-Hertsegoviinas ei pööratagi tähele, erilist tähelepanu oma tulevastele poliitilistele valikutele. ma sooviksin, et te säilitaksite kõrge esindaja ametikoha ja see stabiliseeriks nii Bosnia-Hertsegoviinat kui kogu regiooni ning edendaks selle regiooni Euroopa püüdlusi. aitäh! ja nüüd saab sõna härra Peterle. suur aitäh. parunes Ashton Te sobite väga hästi mõlemale ametikohale, seega tahaksin teid õnnitleda. minu küsimus on aga selline, millised on teie prioriteedid Euroopa Liidu rolli tugevdamisel maailmas ja millist tähtsust osutate te kultuuridevahelisele dialoogile? ja nüüd taustaküsimus. kakskümmend aastat tagasi sai Sloveenia sõltumatuks riigiks, kui me oma Euroopa püüdlusi alustasime, siis Äh, meile öeldi tihtipeale ka, et me ei ole võimelised midagi saavutama, me ei ole pädevad, seda ütlesid meile kogenud inimesed. nii et, et nii palju siis seoses teie taustaga. ja selle küsimuste ploki lõpuks äh, siis saab sõna äh, proua Ashton neljaks minutiks aitäh, esimees. proua Poskurt, te rääkisite läbirääkimisest Kesk-Ameerikas ja kogu lepingute kasutamisest regionaalse integratsiooni edendamiseks. jah, ma olen teiega nõus, neid lepinguid saaks tõesti kasutada selleks, et toetada õiget liiki regionaalset arengut, mitte seda küll peale suruda Äh, Hondurase olukorra kohta tahaksin öelda nii palju, et sinna on minu meelest saadetud parlamendi delegatsioon, ma ei tea, see on vist ikka veel seal või on teel tagasi. ilmselt me arutame järgmisel nädalal Hondurase küsimust. Äh, praegu ma ei saa teile väga hästi selgitada, milline olukord on, aga selle teema, teemaga tuleb kiiresti tegeleda. Äh, Lähis-Ida osas ma olen juba selle asja üle väga põhjalikult hakanud mõtlema ja mulle teeb tõsist muret humanitaarolukord, eriti Gaza regioonis ja äh, need probleemid, mis meil tuleb lahendada. mul oli videokonverents kvarteti liikmetega, kes on äh, Jeruusalemmas, ma tahaksin hakata teha, tegema koostööd nendega, et meie seisukoht välja töötada. me peame hoolitsema selle eest, et me ei liiguks tagasi, vaid edasi ja meil on olemas teekaart, me teame, mida me peame tegema ning me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit oma rolli mängiks. härra Landsbergis, te juhtisite tähelepanu väga olulisele teemale. ma ei saa teile minuti jooksul anda äh, konkreetset vastust äh, teemal, mis minu jaoks on tõesti väga uus, ma tunnistan seda ausalt, ja teemal, äh, mille kohta seisukohad erinevad mitte ainult siin kojas, vaid ka mujal Äh, ma ütlen, et ma pean kõigepealt üksikasjadest paremini aru saama, ma pean rääkima kolleegidega, kes selle teemaga on tegelenud ja siis ma loodan, et võime sellel teemal ka dialoogi pidada äh, kui rääkida nüüd kõrge esindaja ametikohast Bosnias, siis äh, te ütlesite, et me peaksime tugevdama tema mandaati. on täiesti selge, et see töö, mida Karl Pilt on teinud ja kogu see viis pluss kaks algatus me peaksime vaatama väga ettevaatlikult, väga tähelepanelikult, kuidas me saame Bosnias edusamme saavutada. mul on mure sealse olukorra pärast, ka teie olete mures. Karl Pilt ja mina oleme seda teemat juba hakanud arutama, samuti oleme arutanud seda Ameerika kolleegidega. me oleme püüdnud vaadata, kuidas me kõige paremini saaksime tõesti saavutada stabiilsuse selles maailma osas. rohkem ma praegu sellel teemal ei räägi, aga ma olen teadlik küsimuse olulisusest. aitäh oi, vabandust, ma unustasin ära Peterle küsimuse. vabandust äh, mul on siin nii palju pabereid ja nimesid, et ma jätsin ühe vahele. Euroopa Liidu prioriteedid ja kultuuride vaheline dialoog. ma arvan, et te peate siin silmas meie võimet suhelda kogu maailmaga, erinevate kultuuridega, erinevat liiki kodanike ühiskondadega. kui te sellele viitate, siis see tõepoolest on äärmiselt oluline Eh, eriti eh, parlamentide aspektist. mulle tundub, et me, Euroopa Parlament teeb selles vallas juba piisavalt tööd, aga teised parlamendid ei tee piisavalt, et sellist dialoogi edendada. Euroopa peab suhtlema maailmaga, oma partneritega eh, globaalses majanduses, me peame ühiselt lahendama poliitilisi probleeme ning äh, me peame kujundama ka oma seisukohti, tuginedes nendele väärtustele, mis ühendavad meid kui eurooplasi. suur tänu, proua Ashton. Läheme nüüd äh, edasi üheksanda küsimuste vooru juurde üheks minutiks. sõna härra Krassil-Dörfler. Baroness Ashton, ka mina soovin õnnitleda teid ametisse nimetamise puhul. Brasiilia ei mängi olulist rolli mitte ainult majanduses ja keskkonnas, vaid ka diplomaatias president Lula võttis vastu president Ahmadinejadi, selle kohta oli mitmesuguseid kommentaare. kas te jagate minu arvamust selles osas, et äh, Brasiilia mäng, võiks mängida olulisemat äh, rolli ka Lähis-Ida protsessis ja diplomaatilistes läbirääkimistes äh, Iraaniga ja kas äh, tuleks tugevdada üldse sidemeid Lõuna-Ameerika riikidega? kas president Lula võiks mängida olulist äh, rolli äh, globaalse mm, tegutsejana eesseisvate probleemide lahendamisel, tänan? suur tänu, härra Kressel-Dörfler. sõna härra Kelamile üheks minutiks, palun suur tänu, proua kõrgem esindaja. Lissaboni leping on kaks päeva olnud jõus ja ilmselt ei ole mitte ühtegi äh, ametlikku vabandust enam äh, kõrvale hoida ühtsest äh, välispoliitika väljakujundamisest, näiteks ka ühtse energiapoliitika väljakujundamisest. kuidas saada ka üle sellest endisest bilateraalsusest osade kolmandate riikidega, selleks et et äh, tõesti välja kujundada ühtne ja robustne välispoliitika ja proua Ojulandi küsimus äh, Gruusia kohta. ma ütleksin nii palju, et me ei ole rahul tänase olukorraga Gruusias, seda sellepärast, et ähm, lepinguid ei ole täidetud ning Euroopa esindajaid ei äh, ole lubatud separatistlikesse piirkondadesse, me peaksime olema jõulisemad ja nõudlikumad selles küsimuses suur tänu, härra Kelam, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Mauro. vicepresidente Ashton, la sua nomina è frutto asepresident Ashton, teid nimetate ame-, nimetati ametisse teatud loogika põhjal, Barroso on seda nimetanud ühenduse loogikaks, ehk teisisõnu, liikmesriigid on näidanud seda, et nad usuvad ühenduse ühtsesse välispoliitikasse selleks aga, et mõista, kuidas see ühtne välispoliitika toimib, tuleb äh, esitada küsimus, et kuidas äh, defineerida eraldi need riigid, kes on saatnud vägesid Iraaki ja neid, äh, kes ei ole saatnud. ja Hondurase uue presidendi kohta ka küsimus, kas teie olete teda tunnustanud? Teie koduriik on viimase viie aasta jooksul Äh, näinud äh, poliitilisi mõrvu, äh, mis väidetavalt on läbi, ellu viidud Venemaa salateenistuste poolt. suur tänu, härra Mauro. proua Jaagonsaari üheks minutiks, palun. proua Ashton, õnnitlused, te olete täna Euroopa Liidu nägu, silmad ja öö, äh, õnnitlused ka selle eest, et äh, teie käes on nüüd see kurikuulus telefoninumber. paljudele eurooplastele ja paljudele Euroopa naistele te olete eeskujuks, kuid kuidas te kavatsete naiste küsimused süvale endada välispoliitikasse? ja veel, üks kõige äh, tuli- ke,, keevam küsimus Euroopa, maailmas on praegu Arktika küsimus Äh, avanemas on suured ressursid seal, nafta ja gaasi järgi toimub juba võidujooks. Euroopa Liit aga on väga nõrgalt esindatud, ei ole ka Arktika, Euroopa Liit ei ole Arktika Nõukogu liige. kuidas te kavatsete siis Euroopa Liidu Arktika poliitikat edendada? suur tänu, proua Jaagonsaari sõna saab härra Schwab üheks minutiks. pani e, wiceprzewodnicząca e, mówiła pani o cichej dyplomacji e, suur tänu baroness ashton te olete rääkinud vaiksest diplomaatiast ja proua haudala küsimusele vastates te ütlesite seda et seda te ei kavatse kasutada inimõiguste alases võitluses ja see on positiivne, kuid küsimus puudutab Valgevenet. Teie seisukoht Valgevene kohta, kus ei ole vaba meediat, kus ei ole äh, vabu poliitilisi erakondi, kus äh, vahistatud on äh, poliitilisi vange ja nii edasi, mida te arvate Valgevenest, milliseid suhteid peaks Euroopa Liit arendama sellise riigiga, nagu seda on Valgevene, mis on ometigi naabruspoliitika osa ja teine küsimus, milline on teie seisukoht, proua Ashton, seoses Venemaa ettepanekuga Äh, osaleda ise naabruspoliitikas. suur tänu. suur tänu. kui lubate, siis ma äh, teeksin ühe märkuse siin kiiresti, ütleb härra esimees. terve rida küsimusi on esitatud äh, ja te ei ole suutnud vastata oma lühikese peri-, vastamisperioodi jooksul sellele. see puudutab välisteenistust nimelt, proua Ashton. üsna mitmed komisjoni äh, liikmed on küsinud, et millised on teie kavatsused äh, seoses selle teenistuse töökorraldusega, kas töö hakkab käima tema, teemade kohaselt või geograafia alas, all, alusel, vabandust ja kuidas te kavatsete organiseerida iseenda kontori eh, töö? kas teil saab olema üks ametikontor, kus on nii komisjoni kui ka nõukogu esindajad esindatud või on teil kaks erinevat bürood? nüüd saate viis minutit, palun, vastuseks. Te olete uskumatult hell, te hea on muidugi see, et tegemist on alles esimese arvamuste vahetusega, te saate muidugi aru, et teisel tööpäeval ei saa ma detailselt kõikidele küsimustele vastata, kuid ma saan aru, miks inimesed nii palju küsimusi on esitanud, kuid need, tulen nende juurde tagasi ikka ja jälle loodetavasti tulevikus. härra Kressel-Dörfler, te küsisite äh, Brasiilia kohta, ma olen kaubandusvolinikuna Äh, tegutsen, töötanud temaga koos, teil on õigus, äh, president Lula mängib väga olulist rolli, seda oli näha ka hiljuti tippkohtumisel. kuid öö, äh, oktoobris on tulemas valimised. nii et Brasiilia puhul on huvitav näha seda, et millised arengud öö, arenguid me näeme tulevikus. tuleb muidugi arvestada Brasiilia potentsiaalse rolliga, kuid ma mõistan, et seal on tulemas ka teatavad muudatused, mis ilmselt mõjutavad seda, kuidas Brasiilia ise oma rolli tahab täita kuid kindlasti me nendest asjadest kavatseme rääkida, nii et teil on täiesti õigus seda kommentaari tehas, härra Kelam, tehes, härra Kelam, bilateraalsus kolmandate riikide suhtes Euroopa Liidu liikmesriikide poolt. minu eesmärgiks oleks juba äh, kasutada ära neid üles ehitatud suhteid kolmandate riikidega, on ju liikmesriike, kellel on sadu aastaid olnud bilateraalsed äh, suhted nii poliitilises kui ka kultuurilises mõttes teatud riikidega ja see on muidugi ainult väärtuseks meie jaoks, see ei ole ohuallikaks, vaid väärtuseks. ja väga oluline on see, et äh, meie uus välisteenistus neid suhteid omakorda ei ohustaks, vaid annaks lisaväärtust ma mõtlen siin praegu nendele delegatsioonidele, kus ma juba olen käinud. Euroopa Liidu roll, olles kas koordineerija liikmesriikide jaoks või pakkudes erinevaid teenuseid äh, selle suhte toestamiseks, on juba leidnud tunnustust äh, ja seda hinnatakse väga kõrgelt ja ma tahaksin vaadata natukene kaugemale sellest, mis on saavutatud täna nii komisjoni kui ka nõukogu poolt, tuleb välja selgitada, millised tavad on kõige paremad olnud ja kuidas öö, äh, panna kokku selline teenistus, mis on kõige öö, Äh, tugevam. mitu kolleegi siin äh, rääkis äh, konkreetsetest riikidest, Gruusia jällegi tõstet-, tõsteti esile. ma saan aru, et sellest tahetakse täna rääkida, kuid mina tahaksin täpselt teada, kus teie näeksite hea meelega rõhuasetus ole, rõhuasetust olevat ja ma olen väga tänulik kõikide nende märkuste eest, see on ju tohutu maastik, mis on minu tööala see töö on äh, kolossaalne, nii et ma üritan nii palju kui võimalik ära kasutada kõiki allikaid, mis võiksid mind selles töös aidata ja tänane kohtumine on olnud väga kasulik. ma ei kavatsegi siin äh, jätta muljet, et mul on detailne ülevaade kõikides küsimustes. Äh, eelmine ne-, kaks nädalat tagasi neljapäeval sain ma teada, et see ametikoht mulle sülle langes, kaks päeva ma olen tööl olnud, ma ei saa anda detailseid vastuseid, nii et suur tänu ka selle võimaluse eest, mis te andsite mulle, et ära kuulata seda, mis on teie jaoks oluline. härra Mauro, teie rääkisite Iraagist ja et milline on liikmesriikides erinev tasakaal sõjalise ja tsiviiltegevuse vahel, ma liiguksin natukene eemale Ühendkuningriigist, oluline muidugi on liikmesriikide roll ja me peame kuidagi praegu koondama Euroopa Liidu strateegilise lähenemise kokku. alati tekib muidugi olukorda, kus liikmesriikide seisukohad on erinevad, liikmesriigid on erinevad majanduslikult, sotsiaalselt, ajalooliselt, kultuuriliselt ning poliit- ja poliitiline ajalugu on muidugi peegeldumas kõikides nendes vaatevinklites mina üritan kuidagi meid vedada ühe strateegilise suuna suunas ja me ei suuda muidugi alati kõiges olla ühel nõul. ja see välisasjade nõukogu või komisjon, mida mina hakkan juhtima, on see, kes aitab mulle seda suunda leida. kuid see on võimalus mulle ka äh, olla juhtivaks äh, selles töös, kuid arvestada tuleb muidugi sellega, mida liikmesriigid teevad liikmesriigid on liitunud ju äh, üksikliikmesriikidena ühenduseks ja sellest tuleb kasu lõigata, sellest tuleb näha positiivset, mitte negatiivset ja need konkreetsed küsimused seoses Venemaaga, David Milliband, minu kolleeg ja hea sõber, äh, kindlasti äh, selgitab välja, milline on Ühendkuningriigi seisukoht selles küsimuses, see ei ole minu ülesanne. proua Jaagonsaari, suur tänu teie märkuse eest. naisküsimuses ma võiksin terve päeva siin rääkida, see on väga oluline siiski äh, härra Mauro sekkub. vabandust, ma küsisin teie käest, et kas te tunnustate uut Hondurase presidenti? kõrgema esindajana, kas te tunnustate Hondurase uut ametisse valitud presidenti? eile Euroopa öö, äh, liit äh, leidis selle telefoninumbri, aga see juhtumisi on teie mobiilinumber, nii et vastake sellele küsimusele. ma ei rääkinud sellest sellepärast, et ma rääkisin juba Hondurasest, ma ütlesin, et üldasjade nõukogus siis järgmisel nädalal me sellest räägime. ja siis äh, selgub, milline on meie positsioon. Äh, ma vabandan, kui te ei kuulnud enne, et ma vastasin Hondurase küsimusele juba, kuid ma seda tegin siiski. naiste küsimus ja naiste roll, palju teha, palju öelda, aega ei ole, ütleksin ainult nii palju, et äh, mul on väga uhke tunne, et äh, ma olen selle ameti endale saanud ja et äh, ma olen esimene naispoliitik, kes selle on saanud ja see peegeldab seda, kes ma olen isikuna Arktika, huvitav küsimus, sellepärast et see on üks nendest valdkondadest, kus mul ei ole isegi olnud äh, aega mõtteid mõlgutada. kui võimalik, siis äh, ma kindlasti kavatsen dialoogi kokku kutsuda selles küsimuses ja veel küsimus, küsisite seda, kuidas välisteenistus äh, üles ehitatakse. kõigepealt jah, tegemist on ühe üksiku nii-öelda äh, Äh, üksusega, nõukogu ja komisjoni eksperdid tulevad kokku, äh, olema saab see üksus komisjoni hoones kahel põhjusel, sellepärast et ma tean, kus seal kohvi saab selles majas ja ma tean, kuidas see maja toimib, ehk teisisõnu, ma ei pea mõtlema majas liikumise logistikale. ja kõige olulisem, see annab mulle suurepärase võimaluse sealt äh, ka eemale hoida sellest hoonest, nimelt et ma saan enamus oma ajast äh, pühendada siis äh, asjade ajamisele nõukogus, sest ma tean, et komisjonis kõik on kontrolli all, äh, saan siis esindada Euroopa Liidu mujal, siis Brüsselist väljaspool tänu sellele. Um, Mr. President, you also härra esimees, jah, te küsisite küsimuse geograafiliste ja temaatiliste küsimuste osas, ei ole langetatud otsust veel selles osas, ma ei ole seda teinud ma olen üritanud kirjeldada siin ka seda, et mis minu jaoks on oluline. me peame praegu äh, vaatama seda, kus on meie kõige edukamad äh, lähetused ja välja selgitama, miks nad on nii edukad. uue organisatsiooni ülesehitamisel tuleb aluseks võtta see, mis toimib praegu hästi ja siis anda sellele lisaaine, mis sellest äh, veelgi edukama teeks ja et me saaksime vastata oma ülesannetele ja me peame siis jah, jätkama seda tööd, mis seni on juba ära tehtud, me peame ühte kohta koondama erinevad elemendid nüüd ja nagu proua Muskatini ütles, peaksime keskenduma sellistele küsimustele nagu kaubandus, areng kui poliitika ja nii edasi ja vaatama, kuidas kõige paremal viisil tagada koostöö, mis oleks ka tõhus seda ma kavatsen äh, võtta oma esimese prioriteedina ja kavatsen selle eest vastutada ise isiklikult, tehes tihedat koostööd kolleegidega ja muidugi ka Euroopa Parlamendiga dialoogis. <clears throat> tänan, proua Ashton. ja nüüd tuleb äh, viimane küsimuste voor ja härra Provera pooleteiseks minutiks saab sõna esimesena. tänan, esimees õnnesoovid äh, teile, parunes Ashton ja soovin edukat äh, tööd. üks küsimus on mul äh, südamel. koostööpoliitika arenguriikidega on ääretult oluline, eriti just sisserändevoogude ähm, haldamise osas. me ei saa ebaseadusliku sisserände vastu võidelda ainult äh, politseimeetmetega, tuleb luua majanduslikud, sotsiaalsed olud ja demokraatia tagada vaesemates riikides niimoodi, et äh, väljarändamine on võimalus, mitte täielik vajadus, mida tuleb teha nälja tõttu. meie poliitika peab olema tõhus, peab olema korralik äh, rahastamine niimoodi, et äh, finantsvahendid äh, suunatakse ka sinna, kus neid on kõige rohkem vaja. meil on vaja regionaalset koostööd, vähem bürokraatiat, meil on vaja korruptsioonivastast võitlust, kindlasti tuleb ka panustada sisserändajate koolitamisele, samas võideldes ebaseadusliku sisserände vastu. selline koostöö on osa välispoliitikast ja see on väga oluline teema ja mida te plaanite just selles valdkonnas teha? tänan, kolleeg Provera, unustasin öelda et ähm, härra Provera on ka väliskomisjoni esimene aseesimees ja nüüd härra Angurakis poolteist minutit, palun. tänan, esimees. sooviksin esitada kaks küsimust äh, proua Ashtonile. kõigepealt, kuidas te kavatsete tegutseda seoses sellega, et rahvusvahelisi õigusi ja inimõigusi pidevalt rikutakse, eriti pööran siin tähelepanu just Iraagi ja Afganistani sõdadele ja Kosovo küsimusele, ehk siis rahvusvahelisi õigusi ja seadusi pidevalt rikutakse ja siis loomulikult äh, Türgi, Küprose probleem on ka selline, mida ma tahaksin mainida ja teine küsimus, mis ma tahan esitada, on seotud esimesega, ehk siis kuidas oleks võimalik Kuuba olukord lahendada? Kuuba riik on nüüd USA poolt kaubandusembargos, Euroopa Liit on võtnud vastu omad otsused ja meil on ka praegu endiselt embargo jõus tänan kolleeg Angurakis. järgmisena Rakol poolteist minutit. tänan. õnnesoovid ja soovin teile kõike kõige paremat, proua Ashton, teie uuel ametikohal. kui nüüd vaadata teie minevikku, siis mul tekib küsimus et äh, millisena teie näete Euroopa ühendust, kuidas see kujuneb, arvestades teie minevikku? ja nüüd äh, tulles härra Landsbergi see küsimuse juurde, Äh, Nord Stream on väga oluliseks küsimuseks paljude kolleegide jaoks, kas te võiksite öelda meile, millal, mis kuupäeval te olete valmis meiega sel teemal rääkima ja kas te arvate, et äh, Sarkozy plaan Gruusias on leidnud rakendamist või mitte? sooviksin ka teada, kas te osalete tulevasel Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumisel? ja arvestades seda, et äh, nüüd äh, parlamendil on suurem äh, kontrollipädevus Lissaboni lepingust lähtuvalt, et äh, kas me saame ka osaleda tulevikus tippkohtumistel Venemaaga. Need on meie jaoks väga olulised küsimused ja kui te ei ole võimelised praegu vastamas, siis ehk tulete väliskomisjoni uuesti tagasi. sellepärast, et minule et see asi valmistab natuke muret, ma saan aru, et te olete alles teist päeva ametis ja et ei saa kõikidele küsimustele vastata, aga ootame igal juhul teie vastuseid äh, tulevikus. tänan. järgmisena kolleeg Parandner, poolteist minutit. proua Ashton, teie ülesanne on üles ehitada Euroopa välisteenistus Teil ei ole kogemusi klassikalises riiklikus diplomaatias, olgugi et te olete vastanud diplomaatiliselt. Euroopa Liidul ei ole diplomaatia traditsiooni, see võiks olla võimalus või ka piirang. me loodame, et see on võimalus äh, ja et me vabastame ennast üheksateistkümnenda sajandi diplomaatilikust traditsioonist ja läheme selles osas kahekümne esimesse sajandisse ja siin me ei pea silmas ähm, kalevi alla lükkamist, vaid äh, poliitilist ähm, konfliktide haldamist, uudset äh, poliitikat, äh, kriisihaldust ja rahu ülesehitamist te peaksite tulema välja siin originaalse ettepanekuga, mingit šokeerist teed, te ütlesite äh, mitu korda, et välisteenistus äh, peaks äh, olema lisandväärtuseks äh, liikmesriikidele. minu arvates kogu teie nägemus toetub liialt liikmesriikidele, see peaks olema hoopis vastupidi. ja me loodame, et jaanuariks te tulete välja oma nägemusega Euroopa visiooni kohta Euroopas või kogu maailmas, nii nagu seda tegi härra Barroso ja me tõesti ootame koostööd äh, teiega. eile te ütlesite, te ootate koostööd Euroopa Komisjoni ja liikmesriikidega. ma loodan, et te tulevikus mainite oma sõnavõttudes ka Euroopa Parlamenti, igal juhul ähm, jääme ära ootama koostööd. ja nüüd äh, poolteist minutit, härra Lambsdorff, palun. tänan, härra esimees, äh, proua Ashton liberaalid ähm, said ettekujutuse teist nüüd siin äh, komisjonis. nüüd äh, Lissaboni leping näeb ette, et te äh, olete Barroso komisjoni liige, mis pandi paika Nitsa lepingust lähtuvalt, nii et siin on selline üleminekuperiood, ma loodan aga, et te saate oma tööd korraselt teha ja nüüd ähm, jaanuaris meil tuleb äh, korralik kuulamine, aga täna toimus sellele juba teatud määral sissejuhatus. me ei oodanud äh, teilt veel äh, konkreetset välisteenistuse struktuuri ja konkreetselt eelarvet, aga ma olen nõus kolleeg Brandneriga, et jaanuaris me ootame konkreetsemaid vastuseid juba ja Ehm, siin me ei saa ära oodata aprillini seoses välisteenistuse struktuuriga. mul on juba mõningane ehm, selgus ehm, teie töö osas, et kuidas te näete nende kahe ametikoha ühildamist, kas te näete nagu ühte kahes või ka töös? ja nüüd äh, Barroso tahab anda laienemisvolinikule naabruspoliitika ka ajada, aga kuidas teie seda näete? ja väga oluliseks äh, punktiks äh, on äh, ka see, et ÜRO-s ühendataks nõukogu ja komisjoni esindajad, see on minu arvates väga tähtis. tänan kolleeg Lambsdorff ja pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Svoboda Äh, suur aitäh, äh, meie küsimused on võib-olla rohkem sõnumid teile äh, ja mina jätkan ka selles äh, vainus. Venemaa suunal me ootame teilt väga pragmaatilist poliitikat ja me loodame, et te olete eh, järeleandmatu inimõiguste küsimustes ja muide, Nord Stream on Euroopa üheks prioriteetseks projektiks, seda võib kritiseerida, aga see on prioriteetne projekt, seda on Euroopa Liit ise otsustanud. Eh, USA küsimuses ma arvan, et meil on vaja tugevat liitu USA-ga, aga samas meil on vaja eh, olla Äh, sõbralikud, aga samas mõnedes küsimustes ka kriitilised. tuuma desarmeerimise küsimuses, meie fraktsioonil on väga hea meel, et te olete selles vallas tegev olnud, jätkake seda tegevust, võib-olla te olete praegu küll diplomaatilisem ja kompromissialdim, aga selline tegevus on väga teretulnud. inimõiguste osas loomulikult välispoliitikat ja inimõigusi tuleb ühendada ja nüüd äh, koostööst parlamendiga, me loodame rohkem kor-, koostööd, kui on vaja puhtalt institutsionaalsest aspektist ja te olete meile ka kinnitanud, et selline koostöö tuleb ja nüüd, parunes äh, Ashton, te istute meie hul-, ees aga tulevikus me peame otsustama, kas te istute nõukogu poole peal või komisjoni poole peal. meie soovime, et te oleksite komisjoni poole peal, me ei tahaks küll nõukogu ignoreerida, aga meie jaoks te olete komisjoni asepresident, kellel on kohustused Euroopa Parlamendi ees. nii et, et meil oleks väga hea meel, kui otsustaksite istuda komisjoni poole peal aitäh, härra Svoboda ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Brock. härra esimees, proua asepresident, teil on portfell, mis on teile sisuliselt uus ja samas te peate asuma ka uuele ametikohale, siin on tegemist tõesti Heraklese ülesandega, millega te praegu silmitsi olete ja te olete väga julge ma olen nüüd äh, viimasel ajal rõõmustanud selle üle, kui ma kuulsin, et teie töökoht äh, saab olema komisjonis, aga te ütlesite, et te rohkem äh, teete seda kohvi pärast, aga muidu äh, olete rohkem nõukogus ja mujal. kas te olete teadlik sellest, et äh, suur osa teie pädevusvaldkonnast äh, on ühenduse poliitika osa ning äh, te tahate tõesti ühenduse poliitikat paljudes valdkondades ning tegemist ei ole valitsuse, valitsuste vahelise tööga. lähtuvalt sellest on oluline koostöö Euroopa Parlamendiga, mille te unustasite ära oma eilses äh, pressiteates. oluline on, et teil oleks toimiv ühendatud amet ja nagu proua Brandner ütles, siis välisteenistus on lisandväärtuseks liidule ja liidu institutsioonide, mitte liikmesriikidele. ja kui te räägite Coreperiga, mitte Euroopa Parlamendiga ehk liikmesriikidega, mitte Euroopa Parlamendiga, siis mulle tundub, et see on viga ja ma usun, et jaanuari kuulamistel saame me need äh, eriarvamused kõrvaldada, et tulevikus ei tekiks probleeme, tänan. ja nüüd siis on meie ajakava selline, et küsimuste esitamine tuleb lõpetada ja mina loobun siis kokkuvõtte tegemisest ja annan äh, need ülejäänud kaks minutit ka veel parunes äh, Ashtonile vastamiseks. Äh, aitäh härra aseesimees, te analüüsisite väga huvitavalt neid asjaolusid, mis põhjustavad ebaseaduslikku sisserännet ning Eh, see puudutab tegelikult ka väga paljusid teisi tegevusi, millega me seotud oleme, nagu Atalantat näiteks ja mitmeid muid meie välispoliitika aspekte. me peame üritama tegeleda mitte niisuguses eh, probleemi sümptomitega, vaid ka eh, tegele-, peame tegelema nende asjaoludega, mis probleeme sünnitavad. minu arvates on äärmiselt oluline ühendada oma tegevusse erinevad liinid, nii et me tõesti saaksime anda oma panuse, edendada oma väärtusi ja nendeks on eelkõige demokraatia ja inimõigused. inimestel peab olema võimalus elada rahu tingimustes, arendada oma majandust, saata oma lapsi kooli ja äh, olla need, kes nad tahavad olla. ja need on need, see on see raamistik, äh, millest lähtuvalt ma oma tööd teen ja teie analüüs annab mulle võimaluse ka seda öelda. Need sellised asjad nagu inimõigused, väärikus, need peavad olema aluseks kõigele, mida me teeme. see ei tähenda, et äh, nende tegelikkusesse rakendamine saab olema kerge. Äh, paljudel juhtudel saab see olema väga keeruline ja äh, ma ei väldi küsimusele vastamist mitte sellepärast, et mul ei oleks midagi öelda, vaid äh, lihtsalt sellepärast, et see, mida ma teile ütleksin, oleks tõesti läbikaalutud seisukoht ja mitte lihtsalt emotsioonidel põhinev reaktsioon. ma olen olnud selles ametis vaid paar päeva ja äh, ma arvan, et te tahate minult kuulda seda, mida mina arvan, mida, mitte seda, mis mulle on ette kirjutatud ja mina tahan oma arvamuse välja kujundada kõige parema info alusel, äh, vesteldes äh, asjatundlike inimestega. Te rääkisite siin rahvusvahelise õiguse rikkumisest, ma ei ole päris kindel, kas ma küsimusest õigesti aru sain, aga Kuuba kohta ütles volinik de Gucht hiljuti, et asjad arenevad üks asi, mida me siin Euroopa Liidus ja mida see meie jaoks tähendab ja siit ma jõuaksingi veel ühe olulise argumendini. Äh, olukord maailmas ei ole äh, staatiline, tihtipeale ei saa lihtsalt vastata jah või ei, nagu inimesed soovivad. on äärmiselt oluline, et me vaataksime, millised äh, sündmused maailmas toimuvad, kuidas asjad arenevad ja siis tuleksime siis äh, kokku komisjonis, nõukogus ja parlamendis, mõtiskleksime nende muudatuste üle, mis on toimunud äh, äh, olgu siis olu, tegemist olukorraga Honduras'es, sellega, mida ütles president Obama või ükskõik mille muuga, me peame igas olukorras asju analüüsima, nende üle mõtlema ja siis välja töötama oma seisukoha. aeg möödub kiiresti, aga alati on võimalik siiski kaaluda seda, mida me üritame teha Äh, mult küsiti äh, äh, selle kohta, kas ma lähen Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumisele. seal ma ei ole. Benita Ferrero-Valdner esindab seal komisjoni. põhjus on lihtsalt selles, et mul on võimalus olla samal ajal Äh, NATO kohtumisel ja kohtuda ka Hillary Clintoniga. kuna Benito Ferrero Valner on äh, väga võimekas, siis äh, mulle tundus, et oli väga mõistlik saata teda sellele tippkohtumisele ja mina kasutaksin siis võimalust kohtuda USA välisministri ja NATO peasekretäriga. aga loomulikult me teeme selles küsimuses koostööd meil on väga palju tööd ära teha selles osas, mis puudutab meie suhteid Venemaaga, ja ka selles osas, mida härra Sarkozy eelmisel aastal tegi. me peame arendama suhteid kõigi riikidega, mis kuuluvad idapartnerluse hulka, samuti Lääne-Balkani riikidega kui ma täna siia tulin, siis ma tulin siia põhiliselt selleks, et kuulata ära teie seisukohti, tegemist ei ole veel kuulamisega. kuulamisel ma annan palju põhjalikumaid vastuseid, praegu mul on lihtsalt esimene võimalus kohtuda parlamendiga ja ma tõesti tahtsin kohtuda parlamendiga nii kiiresti kui võimalik, mitte sellepärast, et ma olin kindel, et suudan teie küsimustele vastata, vaid ma soovisin võimalust ära kuulata teie seisukohti, anda teile vastused nendele küsimustele, mida ma suutsin vastata ja anda teile mõista, mõista, et ma saan aru, kui oluline parlament on, kui oluline on dialoog parlamendiga. see ei ole viimane kord, kui ma siia teie ette tulen, ma loodan, et te kohtute minuga väga sageli ja üks ülesanne, mis minu meelest äh, seisab, ongi, kuidas panna paika ajakava viieaastaseks tööperioodiks. on väga palju asju, millega tuleb tegeleda rääkides diplomaatilistest traditsioonidest ja lisandväärtusest äh, kodanikele, proua Brandner, teil on täielik õigus, see on tõesti lisandväärtus äh, kodanikele, ma ei tahaks öelda, et liikmesriigid praegu ei hoolitseks kodanike eest. nagu te ütlesite, me paneme aluse uuele traditsioonile ja praegu on tõesti võimalik asju uuesti, uutmoodi teha ja kuna äh, tegemist on väga uute asjadega, siis mul praegu ei ole veel oma kontorit, mul ei ole oma meeskonda. Ähm, äh, ma sain äh, nii-öelda päranduseks lihtsalt tühja lehe ja praegu ma olen ainult paar asja sinna kirja pannud. Ähm, ma olen mõelnud paari inimese ametisse nimetamisest, ma ei tööta enam praegu komisjonis, ma teen tööd nende kolleegidega, kellega äh, ma olen varem koostööd teinud, me tegeleme endiselt ka kaubandusküsimustega. ma äh, üritan praegu sõlmida uusi tutvusi, äh, näiteks nõukogus, eile ma veetsin seal väga palju aega koos peasekretäriga, nii et, et praegu veel ei ole kedagi peale minu. ja see loomulikult ei ole vabandus, see on lihtsalt äh, tegelikkuse konstanteering. ma püüan aru saada äh, praegu, mida äh, aluslepingud minult nõuavad. kõik asjad on ju veel täiesti uued. ma võin ainult öelda praegu, et, et ärge olge üllatunud, kui ma ei saa teile anda selgeid vastuseid kõigile küsimustele ja võib-olla see on isegi hea, sellepärast et äh, Äh, ma tõesti ei oodanud, et see töökoht äh, minule saab. Äh, praegu ma olen justkui puhas paberileht ja ma vajan teie abi, et see leht täis kirjutada. härra Lambsdorff, loomulikult te saate jaanuaris konkreetsed vastused, jaanuaris toimuv üritus on hoopis teistsugune ja siis on, meil on palju põhjalikum võimalus arutada seda, mida ma plaanin teha, praegu ma olen äh, oma tee alguses, aga ma arvan, et need saadikud, kes minuga varem on koostööd teinud, teavad, et ma olen alati valmis äh, teiega suhtlema. härra Svoboda, äh, te mainisite väga olulisi suhteid Venemaa, USA, need on tõesti väga olulised, pragmaatilisus on samuti nende suhete üks oluline komponent ja kus ma istun, Äh, siin äh, ruumis, kui ma siia tulin, siis ma ei suutnud kuidagi otsustada, enne kui mind siia poodiumile toodi. ma ilmselt hakkan kahe tooli vahel äh, liikuma, aga minu jaoks ei ole tegelikult oluline, kus ma istun Äh, oluline on äh, see, milliseid seisukohti ma esindan ja sellist ametikohta nagu minul ei ole kunagi varem olnud ja ma üritan muuta selle ametikoha nii edukaks kui võimalik. Teie nõudke minult aru, äh, selles seisneb demokraatia olemus, see on tähtis. tehke minuga koostööd, et ma suudaksin oma tööd hästi teha ja tegelikult see ülesanne, mis minu ees seisab, ei ole heidutav, see on lihtsalt väga suur ülesanne. ja ma loodan, et ma suudan äh, vastata kõigile nendele ootustele, mis inimestel on olnud selle ametikohaga seoses. ma olen äh, pühendanud tunde äh, Lissaboni lepingule ja ma loodan, et kogu see töö, mida ma olen teinud Suurbritannia parlamendis selle lepingu läbisurumiseks, ei ole olnud asjatu, aga nagu ma ütlesin, oma töö tegemiseks ma vajan teie abi ja ma loodan, et te mind aitate. väga hea suur tänu, baroness Ashton. nagu te ütlesite, tegemist on tõesti esimese kohtumisega, neid tuleb veel, eh, kõigepealt muidugi ametlik kuulamine jaanuaris, kus eh, meil siis õnnestub eh, tulla tagasi nende küsimuste juurde, mis täna jäid vastuseta. head aega teile ja edu, istung praegu lõpetatakse, peatan selle viie minuti pärast samas saalis jätkub laiendatud juhatuse kohtumine, aitäh!